Bien, chers collègues, je vous propose de commencer. kallid kolleegid, teen ettepaneku koosolekuga alustada. palun siis asuke kohtadele. päevakorras, ähm, päevakord vajab kommentaare, mitmeid kommentaare. kõigepealt, arvestades seda, et meie päevakord on väga tihe. otsustasime proua Timmeri soovil, et muudatusettepanekute arut-, arutelu ei tule. ja see on siis Gabriele Zimmeri äh, raport, mida hääletatakse homme, äh, proua Steinbrüki arvamuse projekt see oli nähtud ette meil kahekümnenda punkti all ja see muutub siis nüüd kuusteist primmiks. ja üheksateist muudatusettepanekute läbivaatamine teenuste direktiivi äh, läbivaatamine, see punkt oli ette nähtud üheksateistkümnenda, see jääb järgmiseks koosolekuks, nüüd kakskümmend üks. me peaksime läbi vaatama härra Pulaani arvamust Euroopa Vabatahtliku Humanitaarabikorpuse kohta. see punkt tuuakse täna hommikul ettepanekule ja see jääb kolmteist primiks. nüüd arvestades komisjoni ettepanekut äh, ja äh, seda teemat, äh, millest kirjutas Ramman, siis me oleme lisanud transporditeema tänasele päevakorrale ning see on siis kakskümmend üks liin kakskümmend üks A. ja tahaksin koordinaatorite nimel ka öelda, et Sogori raporti hääletamine, demograafiline statistika, see on, tuleb siis kahekümne, see on päevakorras kakskümmend üheksa, kuid see on edasi lükatud järgmisele koosolekule ja kui rohkem kommentaare ei ole, siis äh, juhataja teadaanded meil peaks olema komisjoni liikmetega võimalus ka äh, uut aastat vastu võtta äh, nagu äh, vabamas vormis ja te olete kindlasti kutse saanud äh, nüüd järgmiseks. Äh, me oleme esitanud Euroopa Kohtule ühe taotluse selles, sellega seoses, kuidas Euroopa Komisjon on koostanud ERS-i äh, äh, teatise ja äh, nüüd on komi-, komisjon, komisjon ei ole meie, meie arvamusega nõustunud, seega parlament peab kohtusse minema. nüüd järgmiseks arvamuse projekt Steven Hughesi arvamus äh, põhiseaduskomisjonist. põhiseaduskomisjoni raport ilmub alles veebruari keskpaigaks, nüüd äh, kuna see, need muudatusettepanekud sellele raportile puudutavad erinevaid, erinevaid äh, tasandeid, siis kahekümne viiendal veebruaril toimub hääletamine, sellepärast et tuleb ära oodata ka äh, AFCO enda muudatusettepanekud. neljas äh, teadaanne Euroopa, Euroopa Parlamendi järgmise nädala tegemistest või avatud ustest. see toimub siis kahekümne kaheksandast kolmekümnenda jaanuarini ja meie komisjonil on juhtroll, rahandus-majanduskomisjonil ning eelarvekomisjonil ka. E, seetõttu e, loodetavasti meie kõige tähtsamad liikmed on seal kohal, kui võimalik, ja e, veel üks istung, mida meie juhime, see on siis ette nähtud just teisipäeva pärastlõunaks. seal räägitakse noorte tööhõivest ning karmusmeetmetega kohanemise võimalustest. nüüd eh, meie koosolek antakse üle internetis nagu kõik meie koosolekud. nüüd oleme jõudnud kolmanda päevakorrapunktini ja eh, annan sõna kolleeg Steven Hughesile, et vaadata läbi kompromissettepanekud eh, raportile asbestiga seotud töötervishoiu ohud ja kogu kasutusel oleva asbesti kõrvaldamise väljavaated. palun, härra raportöör, teil on sõna suur aitäh! lubage mul kõigepealt tänada variraportööre ja mitmeid äh, kolleege, kes tihedasti minuga koostööd tegid sel teemal. E, eriliselt tahaksin tänada äh, Karin Medellit ja Phil Bannionit, äh, variraportööre. me oleme väga usinalt tööd teinud ja selle tulemusel on siis meil mitmeid äh, kompromissettepanekuid äh, koostatud, äh, nagu ma eelmine kord ütlesin. me oleme muidugi valmis variraportööridelt ja teistelt liikmetelt täiendavaid kommentaare kuulama ning me oleme nüüd täpsustanud oma kompromissettepanekuid ja me oleme saanud väga hea kokkuleppe meeskonnaliikmetega. ma ei taha kõiki neid läbi vaadata, kindlasti on parlamendiliikmetel võimalus olnud nendega tutvuda. kõige olulisemad on äh, kompromissid G ja H. G puhul on tegemist siis programmi ajastamisega, asbesti äh, kaotamisega kogu Euroopa Liidus on siis tegemist ähm, kõigepealt tuleb mõjuhinnang ja kulutulu äh, aruanne koostada ja seetõttu tundub, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ilmselt ei jõua veel asbesti kaotada. Äh, ilmselt kahe tuhande kolmekümne teiseks aastaks on see võimalik. nüüd ähm, järgmine oluline kompromiss on see, mis nõuab avalike asbestiregistrite koostamist. minu arvates on see väga oluline, et äh, korraldada asbesti äh, kaotamist ning tähtis on, et äh, me pööraksime eriti tähelepanu just nendele töötajatele, kes puutuvad asbestiga kokku või selle asbesti eemaldamisega kokku. nüüd mitmed muudatusettepanekud on äh, üheskoos mitme liikme poolt esitatud, nimelt Rain Madeli ja äh, teiseks ja seetõttu on ilmselt võimalik neile ka äh, mitme erakonna toetust saada. Roger Helmeri ja veel ühe parlamendiliikme muudatusettepanekut ma ei saa kahjuks eh, toetada, sest nad soovisid üldse enamuse minu raportist ära kustutada ja samas ma saan mitmeid üksikuid eh, muudatusettepanekuid toetada, Andres Anoni, Konstantinos eh, Kas ja veel üks kolleeg, suur tänu kõigile nendele, kes oma panuse andsid ja muudatusettepanekuid tegid. ja viimane punkt, millest ma tahaksin rääkida, see puudutab härra Clarki sõnavõttu eelmine nädal. Roger Helme jagab tema seisukohti. küsimus on selles, kas ksotüülas äh, võrreldes nüüd asbestiga tõesti äh, kujutab endast ohtu või mitte. komisjon on selle ähm, ohtliku ainete nimekirja pannud ja see äh, on kantud ka REACH nimekirjadesse. me oleme saanud komisjonilt eile väga hea dokumendi, kõik, võib-olla kõik ei ole veel seda näinud, võib-olla saab seda siin levitada meie komisjonis Euroopa Komisjon ei saanud meile vastata eelmisel koosolekul, aga nüüd nad saatsid meile kirja, kus on täiesti äh, selge, et valge asbest on tõesti väga ohtlik äh, kantserogeenne äh, aine, mis põhjustab vähktõbe. nüüd kakskümmend aastat tagasi loomulikult ei teatud kõike seda ja siis, kui otsustati glüsatüülvalge asbest ära keelata ja asbest üldse, eh, asbesti turustamine üldse Euroopa turult ära keelata. aga nüüd ma hea meelega kuulaksin eh, kolleegide sõnavõtte. Karima Deli, palun. suur aitäh. ma tahaksin eh, tänada Steven Hughes'i selle eest, et ta tegi kõigi variraportööridega väga head koostööd. minul on väga hea meel et lõpuks on ka see terviseteema esile tõstetud ja on, on öeldud, et see ei ole reguleeritud, see ei ole lahendatud, see probleem ja asbesti on igal pool, olgu see eramajades, laevades, veetorustikes, tunnelites või, või kus tahes. Ähm, äh, mina nõustun sellega, et äh, töötajad äh, väga sageli ei ole üldse teadlikud kõikidest nendest ohtudest, mis on seotud äh, asbestiga iseäranis ehitussektoris. ja see on teema, äh, mis on nüüd siin raportis esile toodud ja veel on mul hea meel selle üle, et soo-, komisjoni palutakse soovitused välja töötada selle kohta, kuidas avalikust vesti äh, registrit koostada ja nõustada too-, töötajaid, äh, tööandjaid, töövõtjaid, et tagada parem tööohutus. ja mul on hea meel, et Äh, soovitakse ka komisjonilt, et ta looks äh, Euroopa ja liikmesriikide ekspertidest töörühma, kes tegeleks spetsiifiliselt äh, asbesti küsimusega, näiteks laevandustööstuses, põllumajanduses. ja veel üks oluline teema, kompromiss, seal nõutakse selgelt direktiivi, mis paneb paika miinimumstandardid äh, äh, töötajate väljaõppeks, äh, hooldus- ja ehitustöödel ning samuti ka koolituseks nende töö, nendele töötajatele, kes asbestijäätmetega tegelevad nüüd. ma arvan, et vaatamata sellele, et asbesti probleemi analüüs näitab, et, et, et asbesti mõju on, tervisele on tõsine. Ähm, tundub siiski, et ähm, on vaja paremat õigustikku, siduvat õigustikku ja, ja koostada see nii kiirelt kui võimalik, et päästa tõesti kodanike tervist Äh, mina näiteks äh, äh, olen selle poolt, et asbestivarusid registreeritakse, et see muutub kohustuseks. kahjuks ei ole kiiret asbestivarude eemaldamise nõuet kohustuslikuks muutnud ja samuti asbesti kiudmaterjalide puhul on sama lugu seetõttu äh, sooviksin, et te äh, toetaksite äh, minu jaoks kahte olulist muudatusettepanekut, kõigepealt viiskümmend viis, see muudab kohustuseks vahetegemise puruneva ja mittepuruneva asbesti vahel, sellepärast et nende mõju tervisele on erinev ning number seitseteist, mis tugevdab äh, vajadust asendada asbest ohutute toodetega. me ei taha, et asbest, asbesti vahetavad välja tooted, mis on veelgi ohtlikumad tervisele. suur tänu! Merci uh,! suur tänu, Roger Helmer! palun! Um, thank you, Madam Chairman. suur tänu! ka mina tahaksin omalt poolt tänada meie raportööri, iseäranis hea meel on mul selle üle, et ta on rõhutanud seda, kui oluline on mõjuhinnang ja kord, korralik mõjuhinnang, enne kui hakatakse asbesti kuskilt eemaldama. ta ütles õigusega, et äh, selle arutelu kõige tähtsamaks punktiks on see, kas krüsotiil või äh, valge asbest vajab samasugust kohtlemist ja on sama ohtlik nagu sinine ja pruun asbest, mis on väga ohtlikud. ja me peame vastama küsimusele, kas valge asbesti puhul tuleks ra rakendada samu meetmeid. ja erinevate spetitüüpide vahel tuleb vahet teha äh, ja meil on teaduslikke raporteid, mis on äh, eriarvamusel, Briti valitsuse Meldroni raport, äh, mis ütleb, et valgel asbestil pole mingisuguseid kahjulikke tervisemõjusid ja meil on ka kahe tuhande kuuenda aasta tervishoiu raport, mida ma jagasin viimasel kohtumisel, mis ja selle raporti kohaselt samuti sinisel ja pruunil raportil ei ole äh, tervist kahjustavat, on tervist kahjustav mõju, aga valgel mitte ja mul oli üks uus raport, mis käsitleb toksikoloogia, et ähm, ja tegemist on ajakirjaga Critical Review of Toxicology olen kakskümmend lehekülge raportist kaasa toonud, kuigi kes soo-, kõik, kes soovivad sellega tutvuda, võivad seda teha, see on laual ukse kõrval. ja ma siin tsiteeriksin pisut üldkokkuvõtet Grisotal Äh, laguneb äh, väikesteks kiududeks äh, ja toksikoloogilised uuringud valge asbesti puhul näitavad, et pikad kiud e-, eemalduvad kopsudest kiiresti ega tekita ei äh, fibroosi ega ka teisi äh, probleeme ja see raport, äh, mille on esitanud Euroopa Liidu, Kanada, Ameerika, Šveitsi, Mehhiko teadlased, ütleb, et tegelikult mingisugust mõõdetavat ohtu valge asbestiga ei kaasne tekib sellega seoses huvitav küsimus, et kas, miks siis on mitmeid raporteid mis äh, rõhutavad, et valge asbestiga ei kaasa mingit riski, aga samas on äh, raporteid, mis väidavad vastupidist. üheksakümne seitsmendal aastal Julian Peters äh, tegi statistilise vea ja eraldas, et kuna üheksakümmend protsenti asbestist on valge ja seetõttu üheksakümmend protsenti vähijuhtumitest tulenevad just nimelt valgest asbestist, nii et ta lihtsalt oletas ja oletus huupima järeldustes ja seetõttu on valge asbest sattunud sellise patuhoine äh, rolli. kallis kolleeg, ehk te kommenteeriksite hoopis muudatusettepanekuid, ütleb esinaine, see on meie päevakorrapunkt. jah, ma kavatsen seda teha, aga ma selgitan, miks äh, minu seisukohad on sellised. Äh, ma katsun siis lühemalt teha, proua esinaine, ma mõistan teie sekkumist, aga tahaksin öelda, et ma tunnen tõsist muret, sellepärast et Ameerika äh, juristide lobitöö äh, on äh, siin vilja kandnud, nagu paistab muudatusettepanekutes aga ei eristata enamasti äh, erinevaid asbeedi, asbesti tüüpe, kaks asbesti tüüpi on väga toksilised, üks aga mitte. ja seetõttu hääletan ma mitmete muudatusettepanekute vastu ja olen valmis äh, kutsuma üles kõiki kolleege äh, minuga liituma, kui nad tahavad jääda mõistuse häält kuulama. suur tänu! Rospakk ja siis äh, härra Benjamin. suur tänu, lugupeetud esinejana tahaksin tänada raportööri. ma variraportööridega juba alguses äh, peale olen püüdnud äh, kokkuleppele jõuda ja töö jooksul olen näidanud ka kompromissivalmidust. ma arvan, et äh, ma ei pea üldse rõhutama, kui oluline on see dokument algatusraportina on see päris ambitsioonikas ja ma arvan, et me oleme selles suhtes teinud head tööd oleme siia kompromissettepanekutesse kõikide fraktsioonide poolt äh, toonud äh, kompromissid, äh, mis on olulised, sealhulgas mõjuhinnang, registreerimine, järelhinnangud ning ka tegevuskavadele viited kuni kahe tuhande kahekümne kaheksanda aastani. eriti oluline on siin just äh, eesrindlik äh, roll Euroopa Liidu poolt äh, töövõtjate koolituse osas ning oluline on ka sotsiaalpartnerite roll teadlikkuse tõstmisel. seda kõike me oleme siin rõhutanud ja ma arvan, et see on väga selge signaal komisjonile ja liikmesriikidele ning minu arvamuse järgi on see väga hea raport mis just tänu väga heale koostööle on ellu kutsutud, aitäh! Merci euh.... suur tänu, Filbenja. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle tõsise töö eest äh, ja pingutuste eest kompromissidele jõudmise protsessi käigus. ta on tõesti kõvasti vaeva näinud ja tunnustan teda igati tehtud töö eest. asbesti temaatika on väga oluline. kõik raportöörid ja variraportöörid tahavad häid tavasid jagada, tagada rahva tervis ja töötervishoid mul on väga hea meel, et tekstis oleme keskendunud äh, peamiselt headele tavadele, koolitusele, teabele juurdepääsule ja nii edasi ja nii edasi ja vaadanud, kuidas komisjon ja, ja ka pädevad asutused saaksid aidata jõustamisele kaasa. meil on äh, juba üldiselt põhimõtted paigas töötajate ja üldsuse kaitseks, äh, seadusandlik raamistik on paigas ja nüüd tuleb keskenduda jõustamisele ja kompromissmuudatusettepanekutes on selle nimel ka tööd tehtud. nagu me teame, asbest on keelustatud aine äh, REACH-i direktiivist lähtuvalt, kuid äh, asbesti ei tohi sisse tuua uutesse hoonetesse uutes hoonetes kasutada, aga olemasolevates hoonetes on päris palju juba asbest, palju siiski asbesti ja osa sellest on tõsiseks terviseriskiks. on ka sellist asbesti, mille riskimäär on märkimisväärselt väiksem, nagu näiteks äh, katusematerjalides, äh, laohoonetes, põllumajandes, põllumajanduses äh, kasutatakse asbesti ja see ei kahjusta reeglina töötajate tervist äh, ja seda me ei ole arvesse võtnud. me oleme soovinud riskianalüüsi äh, selleks, et hinnata, kus see asbest on, kui palju seda on ja mida sellega peaks tegema ja me ei tohiks asbesti hakata lihtsalt surkima nii-öelda äh, ja tekitama ebavajalikku riski, me peame aga hindama, millal seda asbesti tuleks eemaldada, kuidas seda teha ja kuidas seda teha turvaliselt ja õigel ajal. uusi õiguse loomelisi ettepanekuid ma ei toeta, ma arvan, et meil on juba seadusandlikud, andlik raamistik paigas ja me peame pigem andma jõustamisprotsessile toetust, kus see vähegi võimalik on ülejäänud kompromissmuudatusettepanekuid toetan ma rõõmuga. mis puudutab krüsotiili, siis ähm, need liikmed, kes äh, tunnevad äh, nii suurt segadust äh, nagu ka mina teaduskogukonna erinevate vaadete tõttu, ilmselt nõustuvad, et raske on valida pooli. selle poolte valimine ja selle küsimuse lahendamine äh, võtaks väga kaua aega, nii et kutsuksin üles kõiki neid, kes ei ole lasknud ennast veenda ei ühel ega teisel koolkonnal teadlaste hulgast jääda lihtsalt erapooletuks sellistes küsimustes. ma saan aru, et komisjoni esindaja on ka kohal, ütleb esimees, siis äh, kui äh, komisjon soovib seda teha, äh, siis annan komisjoni esindajale sõna või teil ei ole kommentaare? härra Kosta Davide, palun. jah meie oleme omalt poolt äh, oma panuse andnud, komisjon praegusel hetkel ei peaks äh, järeldustele, meie järeldustele varju heitma ega kahtlust, kahtluse alla neid seadma, me äh, kui aeg kätte jõuab ja teaduslikud tõendid annavad põhjust asjade ülevaatamiseks, siis me seda teeme liigitamine, klassifikatsioon on keskkonna ja ettevõtluse peadirektoraadi vastutusalas, me võime küsida neilt, kas midagi on tulekus, kas klassifikatsioone hakatakse üle vaatama, aga muidu ma arvan, et seadusandlik raamistik on paigas, me lähtume tunnustatud ainete omadustest ja äh, ma arvan, et me ei peaks siia neid praegu küsimärgi alla seadma. suur tänu, härra raportöör, palun. suur tänu, proua esinaine. ja jällegi suur tänu variraportööridele ja kõigile neile, kes on sõna võtnud siin, kinnitan Karimale, et toetan täielikult tema muudatusettepanekuid viiskümmend viis ja üheksakümmend seitse ja äh, jään lootma tema toetusele kompromissidele. Äh, Georg Back ja Phil Benjon, et äh, mul on väga kahju, et ei saa toetada kompromissi L. Ähm, selles me töötasime tõesti tõsiselt kompromisside kallal, aga selle kompromissi osas me tõesti ei saavutanud täielikku üksmeelt. mis puudutab krüsotiili, siis äh, vähemuse arvamuse on see, et valge asbest ei ole kahjulik. suurem osa teaduslastest leiavad, et valge asbest on tervisele kahjulik ja seetõttu ongi ka valge asbesti kähtlustamise, kasutamise suhtes Euroopas kehtestatud keel. Rotsel on öelnud, et me ei erista erinevaid asbesti tüüpe. me ei erista neid sellepärast, et igasugust asbesti äh, ei tohi Euroopas kasutada, nii see lihtsalt on, meil on täielik keeld ja komisjoni viimased uuringud näitavad, et valge asbest, krüsotiil on tervist kahjustav aine. ja üldiselt äh, on teadlaste kogukond ühel meelel, et äh, kõik asbesti liigid on ühtviisi ohtlikud. nii et ma arvan, et äh, kinnitagem turvavööd ja tuhisegem hääletusele. suur tänu ja jätkame siis selle tööga homme äh, ja asi läheb, hääletame homme ja hää, täiskogus käsitleme seda veebruaris ja ja nüüd äh, läheme tööga edasi, Richard Howitt on äh, raportööriks, meil on kakskümmend üheksa muudatusettepanekut esitatud Richard Howitti raporti kohta, mis käsitleb ettevõtte sotsiaalset vastutust, ühiskonna huvide edendamist ning suunda säästvale ja kaasavale taastumisele tegemist on meie algatusraportiga. oleme esitanud juba öö, äh, oma arvamuse justiitskomisjoni arvamusele sel samal teemal öö, äh, ja me oleme saanud samamoodi öö, äh, kaheksateistkümnendal detsembril justiitskomisjoni arvamuse äh, kaheksateistkümnendal detsembril, meil on ka Ahveti, äh, TV, INTA ja kultuurikomisjoni arvamused. tegemist on raportiga, äh, mida me koostame koos jurikomisjoniga ja kui meil on selline kahe juhtkomisjoni protseduur, siis äh, muudatusettepanekuid, äh, muudatusettepanekuid võib tulla palju kahest komisjonist äh, ja pärast hääletust toimub nii-öelda lepitusmenetlus. ja muudatusettepanekute hulgas on ka neid, mis ei äh, ole meile meeltmööda, millele me oleme vastu, aga ähm, võib-olla meil õnnestub enne täiskogu mõningate vastuolud äh, härra Baltasaarega lahendada, kuid äh, vaatame, vaatame. ja nüüd annan sõna raportöörile kes tutvustab meile neid äh, umbes kahtekümmet muudatusettepanekut, äh, kompromissmuudatusettepanekut, äh, mis on koostatud üle kahesaja esitatud muudatusettepaneku põhjal. suur tänu, esinaine! läbirääkimised meie partnerkomisjoniga justiitskomisjonis olid rasked, kokkuleppe saavutamine selle komisjoniga oli teile jaoks keeruline, aga ma hindan teie pingutusi, minu koostöö härra Baldasaarega on olnud äh, hiilgav, ma tänan teda tema koostöövalmiduse eest ja ma olen vind-, veendunud, et selle tulemusena parlamendi tekst ainult äh, muutub paremaks, täna hommikul räägin ainult kompromissmuudatusettepanekutest, aga kõigile neile, kes on osalenud kõikides arutelu etappides, ütleksin ma, et Euroopa Komisjon esitas hea teatise, me tahaksime seda toetada, meil on oma üksikasjalikud kommentaarid üksikasjade kohta, aga põhimõtteliselt oleme me komisjoni valitud suunaga nõus ja tahame komisjoni selle eest tänada, aga sidusrühmade foorum, mille ma lõin mõnda aega tagasi Euroopa Liidus, pidas tõsiseid lahinguid selle teema üle, aga viimased kolm aastat on kõik partnerid teinud tõsist koostööd, ettevõtted, teised sidusrühmad, vabaühendused, oleme kuulanud väga äh, tähelepanelikult seda, mida on sidusrühmadel öelda, ka komisjon on seda teinud ja ettevõtjate ja teiste partnerite koostöö vaim on olnud igati meeldivam. ja siis äh, Äh, siin äh, on räägitud kohustuslikkuse ja vabus, vabatahtlikkuse küsimusest, äh, mis ennem tekitas palju tülisid, aga nüüd on saavutatud konsensus ettevõtetega ja siis veel ettevõtted ja ma loodan ka see parlament saavad öelda, et ettevõtja sotsiaalne vastutus ei tähenda seda, et me peaksime leiutama uusi Euroopa rolle, vaid tuleb ülemaailmselt äh, midagi ära teha, nagu näiteks ÜRO suunised ettevõtetele, äh, mitte hargmaiste ettevõtete suunised, rahvusvahelised suunised äh, ja neid tuleks rakendada ettevõtete puhul ja nende to-, selle toetuseks tuleks võtta Äh, võtta neid arvesse ka Euroopa Liidu programmides ja algatustes ja loodetavasti parlament toetab seda laiendatud lähenemist nii selles tekstis äh, siin täna, kui me hääletame, asume kui ka täiskogul. mis puudutab kompromisse, siis need, kes olid Strasbourgis neljapäeva õhtul kohal, teavad ilmselt, et jõudsime kokkuleppele fraktsioonide vahel, noh, jõudsime otsusele, et me ei hakka siin rääkima kohustuslikkusest ja vabatahtlikkusest ja vastandama neid, võtame kõik viited, sellekohased viited välja ja keskendume sellele, et oleks suur äh, ühtsuse serri osas ja nii me hääletasime ja kohtusime variraportööridega, siis oli samasugune lähenemine ja jõudsime otsusele, et äh, me nii teeme ja mul on väga hea meel, et kahekümne üheksa kompromissi puhul äh, me jõudsime kokkuleppele. ja tõesti on üksmeel, äh, võtke seda arvesse, mis puudutab konkreetseid ettepanekuid, siis ma ei hakkaks neid üksikasjalikult lahkama, lahkama, aga härra Mann tahaks öelda, et filantroopia ei oleks, pea kunagi olema kohustuslik, aga ettevõtte sotsiaalne vastutus ei ole filantroopia iseenesest, ütleksin ma härra Mannile. ta tunneb tõsist muret, sellepärast olen selle kompromissi sisse võtnud seetõttu, et see oleks täiesti selge. me tahtsime pisut tulevikule suunatud mõtlemise ettepanek, mõtlemist muudatusettepanek C, kompromissmuudatusettepanek C, Euroopa tasandile lõimimine, äh, seal on sõnastusprobleeme, äh, mõned tahaksid rohkem tulevikule suunatud sõnastust, äh, kompromiss D, mõned kolleegidest tahtsid pisut positiivsemad olla ja nende strateegiate osas ja kompromiss äh, E. Äh, siin on äh, Riia pluss kakskümmend kogemused, me oleme teinud siia terve nimekirja ähm, ja seda siis ülemaailmsele tasandile mineku osas ja arvesse on võetud erinevaid muudatusettepanekuid ja selle tulemuseks on hea loetelu. kompromiss F, üks kolleeg tahtis isa kaks kakskümmend kuus tuhat standardit siia sisse viia, väga tore. tegemist on jällegi ühe ettevõtluse sotsiaalse vastutuse standardi ülemaailmse dokumendiga, see on kompromissis F siis sees, kompromiss G, iseäranis oluline on äh, see, et me tööhõive ja sotsiaalkomisjonis loetleme erinevaid sotsiaalseid meetmeid, mida võivad ettevõtted võtta seoses ettevõtja sotsiaalse vastutusega ja siin on käsitletud ka teadusuuringute küsimust, me ei korda mitte juba tehtud uuringuid lõputult, vaid rõhutame järjepidevuse olulisust seoses ettevõtja sotsiaalse vastutusega ja kompromiss H. räägime siin sidusrühmadest, kes teevad koostööd ettevõtte sotsiaalse vastutuse valdkonnas, et koostöö peab olema tasakaalustatud ja erinevad sidusrühmad peavad olema esindatud samuti rõhutame siin varasemaid kogemusi ja, ja nendest läh-, inspiratsiooni ammutamise vajalikkust. kompromiss H, jätkusuutlikud ärimudelid või kompromiss I, jätkusuutlikud ettevõtlusmudelid on siia sisse toodud nüüd ja kompromiss J Rahvapartei fraktsiooni liikmed ja mõned kolleegid tundsid tõsist muret alltöövõtu küsimuse pärast. ja see küsimus on kerkinud päevakorda seda enam, et meid ümbritseb majanduskriis ja mõnikord on õiguste jõustamisega probleeme, kuid tekst läks liiga kaugele mõningate rahvuspartei probleemide Rahvapartei liikmete jaoks, nii et ähm, me siis äh, saavutasime kompromissi. Äh, minu meelest äh, kompromiss kaasa ei suutnud me nii-öelda elus palga või elupalga küsimuses ähm, kokkuleppele jõuda Äh, paraku mul on väga kahju äh, ja erinevad liikmesriigid ja erinevad poliitilised pered on eri arusaamadel selles küsimuses ja mul on väga kahju, et me oleme sunnitud selle välja võtma, kuid meie peamiseks eesmärgiks oli siiski üksmeelele jõudmine ja see oli möödapääsmatu paraku. mul on sellest siiski väga kahju sellegipoolest Nell ei olnud eriti vastuoluline, äh, siis pensioniõiguste kohta oli meil lõige selle kohta, kuidas pensionimaksed mõjutasid töötajate ja tööandjate vahelist usaldussuhet. ja mitmed liikmed tundsid muret, et mõnedes liikmesriigis on äh, selline olukord, aga mõnedes liikmesriikides äh, on äh, pensionisüsteem teistmoodi üles ehitatud, äh, muutsime siis teksti lähtuvalt sellest kompromissis enne. OECD juhendid hargmaiste ettevõtete kohta, jällegi näeme need välja. konkreetselt, mis on kõige konkreetsem standardite kogum võib-olla rahvusvahelisel tasandil praegusel üldsegi siis äh, Philippe äh, Boulon äh, on Jordaanias valimisvaatlusmissioonil praegusel hetkel, tema aitas mul kompromisse, muudatusettepanekute läbirääkimisi pidada ja otse Jordaaniast ja siis järgmise muudatusettepanek on tema jaoks väga, väga oluline ja suur osa sellest kompromissist O on tegelikult tema sõnastatud. mis puudutab kompromissi Q, siis äh, paluksime komisjonil äh, hinnata liikmesriikide tegevuskavasid äh, lähtuvalt ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetest ja siis kompromiss S, mis puudutab raamlepingut ja mis on üks oluline osa meie komisjoni tööst, siis me tahaksime, et komisjon paneks paika eesmärgid, ettepanek, esiteks ettepaneku tööturu osapooltele Äh, uue raamistiku läbirääkimise kohta ja komisjon ei peaks mitte lihtsalt ootama selle juhtumist, võib-olla ma siin pisut äh, ärritan teid äh, seda öeldes, kuid ma, ma loodan, et mitte. me arvame lihtsalt, et komisjon võiks selles valdkonnas pisut aktiivsemalt tegutseda. väga paljud kolleegid tunnevad muljet sellepärast, et ettevõtte sotsiaalne vastutus võib kollektiivlepingu läbirääkimised asendada, nii et oleme siis need siia sisse ka toonud kompromissis tee. mina arvan, et midagi vastuolulist siin praegu ei ole. mis puudutab äh, vabatahtlikkust ettevõtjate, äh, töö, töövõtjate vaba äh, tahtlikkust, siis minul ei ole sellega seoses mingisuguseid probleeme, teised on rõhutanud siin Äh, solidaarsuse põhimõtet, äh, me oleme mõlemad sisse toonud kompromissi V ja minu meelest oleks tegemist väga hea innovatiivse mõttega. niisiis, äh, hanked, mis Rahvapartei kolleegid ei tahtnud hakata siin ennetavalt avalike hangete hääletusele reageerima, seda ma ka ei kavatsenud oleme siis äh, aga Rahvapartei kolleegide muret arvesse võtnud ja teksti niiviisi mõjutanud ja võtnud selle avalike hangete küsimuse tekstist välja. me tahame äh, sotsiaalselt jätkusuutlikke äh, investeeringuid seda me oleme ka teinud ja oleme viidanud ka ÜRO põhimõtetele vastutustundlikute investeeringute kohta ja mm, kompromissis Y käsitleme me läbipaistvuse põhimõtet ja jõudsime kokkuleppele, et jällegi me peame lähtuma rahvusvahelisest kontekstist, rahvusvahelistest standarditest ja iseäranis IIRC ja dokumentidest, arvesse võttes samas ka Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõimet muudatusettepanek AA. siin rääkisime äh, laialdasest äh, Euroopa Liidu raamistikust, äh, aga asendasime sõna extensive laiaulatuslik sõnaga olemasolev existing, kompromiss BB, käsitlesime siin konvergentsi küsimust ja see on minu jaoks väga oluline selles raportis me taht-, tahaksime äh, konvergentsust äh, ettevõtja sotsiaalse vastutuse küsimuses, ähm, aga mõned kolleegid tundsid muret äh, sellepärast, et äkki paindlikkus väheneb sellest, püüdsimegi siis seda te-, arvesse võtta ja teksti kohandada. ja siis lõpetuseks kompromiss CC, haridus- ja koolitusküsimused mul on väga hea meel, et siin on ähm, mainitud Euroopa Liidu ähm, koolitussüsteeme ja sellega seoses ka ettevõtja sotsiaalset vastutust. kolleegid tahtsid, et äh, ettevõtluse põhimõtteid õpetatakse iga, kõikidel haridusastmetel ja mul oli väga hea meel äh, kompromissi see sisse panna ja pidin rääkima kiiresti, tegemist on pika raportiga, arvamusi oli äh, väga erinevaid ja menetluslikult ütleksin seda, et me ootame veel sekretäriaadilt hääletusnimekirja. ja mul on, ma tean, et tegemist on keerulise dokumendiga ja ma, mulle meeldiks väga, kui arvamused ei äh, rikuks ära kogu raportit, arvamustest tuleb sada lõiget ja ma arvan, et me peame siis äh, leidma raportis õige koha, kuhu neid sisse põimida, et raport ei muutuks äh, täiesti loetamatuks. nii et äh, ma tänan sekretäriaati toetuse eest ja ma loodan, et et teised fraktsioonid teevad sedasama, loodetavasti sekretäriaadil õnnestub kõike seda saavutada ja mis puudutab äh, erinevaid rahvusvahelisi juhtnööre, siis äh, need küsimused võib-olla vajavad täpsemat äh, selgitamist ja ma esitan mingisuguse faktilise võib-olla muudatusettepaneku suuliselt. see ei ole sisuline poliitiline muudatusettepanek, lihtsalt faktiline täpsustus. ma pean lihtsalt konsulteerima asjatundjatega ja võib-olla esitama täna veel ühe suulise muudatusettepaneku teile. aitäh! Ok, je vais donner la parole à Monsieur Horry sur le, la... Raoli. mis puudutab teiste komis-, äh, komisjonide arvamuste põimimist, siis ma, nii palju kui ma aru saan, on esimene hääletusnimi juba koostatud, aga muidugi kompromiss muudatusettepanekud äh, mõjutavad olukorda ja siis tuleb hääletusnimekiri sellest lähtuvalt üle vaadata äh, ja ja loodetavasti seda on võimalik teha enne täna õhtut, nii et äh, me saaksime olla valmis homme hääletama asuda, asuma. aga paistab, et raportöör arvab, et see on võimalik. kõigepealt Jabarööri Szerepem az valójában a postás szerepére. Suur tänu! mina olen siin, mina olen siin tegelikult postiljoniks lihtsalt või sõnumitoojaks äh,. härra Polan ei saanud tulla, ta on paraku praegu välismaal ja rahvapartei nimel tahaksin ma äh, kinnitada, et me oleme väga rahul äh, koostöö äh, eest härra Bulaaniga ja vabatahtlikkuse põhimõtte rõhutamise eest ja kompromisside koostamise käigus välja üles näidatud koostöövaimu eest, suur tänu! Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, ja... proua Savletska, palun. E, suur tänu, kolleegid, tahaksin ka tänada raportööri suurepärase konstruktiivse panuse eest aga kuna ettevõtja sotsiaalne vastutus ja see küsimus sai alguse tegelikult ettevõtetest endist, siis seda rakendatakse Euroopas aina enam ning kriisi ajal on loomulikult selline algatus väga teretulnud. ma arvan, et minu muudatusettepanek, mis on seotud määruse ettevalmistamisega ettevõtete poolt, sealhulgas kaasates ka sotsiaalpartnereid. Äh, seda ei ole vastu võetud. raportöör tahab, äh, et seadus pressiks peale teatud lahendusi. mina aga arvan, et kui me lahendusi peale surume, siis äh, me pelletame eemale ka need, kes täna ei ole ettevõtete sotsiaalse vastutusega olnud seotud. minu arust, kui tegemist on töö andjate algatusega, siis tööandjad peaksid olema ka algatuse eest äh, vastutavad ning ka algatuste elluviimise eest vastutavad. ja seetõttu on mul väga kahju, et kompromissettepanekutesse just seda osa minu muudatusettepanekust ei kaasatud, aga suur tänu äh, minu arvamusega ka arvestamast. Ähm, ähm, ma mõistan, et äh, Rahvapartei variaportöör sai oma panuse anda ja võib-olla Rahvapartei võiks kontrollida, kuidas Rahvapartei sisesed arutelud toimuvad, Phil, äh, Phil Benjon ja siis Nadja Hirš. Yes, I, I'm not speaking as a shadow, Mrs Hirš. ma ei räägi siin variraportöörina, proua Hirš on tegelikult selle dokumendi puhul siin variraportööriks, aga tahaksin teha omalt poolt kaks märkust, üks konkreetne, üks üldisem see konkreetne punkt kompromissettepanekute puhul on see, et ma ei ole kindel, et siin räägitakse ekstraterritoriaalsest jurisdiktsioonist. mina olen väga pikalt kritiseerinud selles küsimuses Ameerika Ühendriike ja ma ei taha näha, et Euroopa Liit liiguks samas suunas. meil on Ühendkuningriigis piisavalt probleeme äh, tsiviilõigusega, äh, sel, äh, me ei taha kindlasti saada kohtuvaidluste lahendamise pealinnaks, ma ei taha siin näha isegi varjatud viiteid territoriaal, territooriumivälisele jurisdiktsioonile. aga minu teine aspekt on äh, proua Jazovletska seisukohaga sarnane. nimelt, ettevõtete sotsiaalne vastutus on ettevõtjate käes, see on nende juhtida, nad tahavad näidata maailmale, et nad ajavad asju õiget moodi. ja seetõttu teeb mulle muret see, et poliitilised institutsioonid püüavad praegu kaaperdada seda ideed äh, seetõttu ma eelistaksin näha raportit, mis on keskendunud sellele, et tagatakse, et need ettevõtted, kes püüavad öelda, et nad tegelevad sotsiaalse vastutusega, teevad seda ka tegelikult ja mitte ainult ei väida lihtsalt laiemale avalikkusele seda. ja nad ei teeks lihtsalt põhjendamatut sõnavahtu sinu osas. nii et ma arvan, et see raport läheb liiga kaugele, üle piiri, selles osas, et me püüame ettevõtete sotsiaalset vastutust ettevõtjatelt ära võtta ja hakata siin määrama ja reegleid äh, ette panema ja see on väga kahetsusväärne, aitäh. Nadja Hirš. Nadja Hirš. suur tänu, proua esinaine variraportöörina äh, liberaalide nimel tahaksin ma südamest tänada teid kõiki koostöö eest. eile oli meil veel kord äh, omavaheline kohtumine ning äh, peaaegu kõikide kompromissettepanekute osas jõudsime ka kokkuleppele. tahaksin tänada teid kõiki kompromissvalmiduse eest. kompromiss R-i puudutas just ka kolleeg eelkõneleja. see on ainukene kompromissettepanek, kus meil on probleemid. liberaalidena on meie jaoks oluline rõhutada, ning äh, see raport ka näitab seda, kui me hääletame selle üle, et ettevõtjate sotsiaalne vastutus on vabatahtlik, see on miski, mida teevad äh, ettevõtted ise ja meie jaoks on oluline, et see vabatahtlikkuse põhimõttel ka edasi toimiks. Äh, keskne alus aga on selles, et me püüame raam reegleid või neid algatusi, mis juba rahvusvahelisel tasandil on, edasi veel optimeerida, tugevdada ning vaadata, kuidas Euroopa Liit raamistikuna saab äh, ümmarguse laua ümber neid asju arutada ning ka teisi ettevõtteid motiveerida sellesse skeemi sisenema. ma arvan, et kui raamistik on vabatahtlikkuse alusel, siis ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad sellele teele minna lihtsamini kuna nende ees on juba raamistik, mille järgi nad saavad ise valida oma tegevused. muudatusettepanekuid oli mitmeid, paljud läksid ka nendes äh, sinna suunda, et ettevõtete ja töövõtjate kaasamisest rääkida, ettevõtete sotsiaalses vastutuses Äh, sotsiaalne dialoog ettevõttes on loomulikult oluline ja seetõttu on see ka soovitav, et töövõtja oleks kaasatud ka. aga samas oli ka muudatusettepanekuid, kus ei olnud võimalik välja lugeda täpselt, kas tegemist on eraldi äh, reegliga, kuidas töövõtjat ettevõtete sotsiaalsesse vastutus, vastutusse tulevikus kaasata või mitte, minu arust ei ole see soovitav ja seetõttu sellises raamistikus äh, Äh, on oluline, et ka töövõtjad oleksid kindlasti mingis osas kaasatus, kaasatud. samas oli ka muudatusettepanekuid, mis äh, rääkisid näiteks töötingimustest, millest kinni ei peeta ettevõtete poolt ja nii edasi nii et äh, kogudes tegelikult praeguste reeglistike rikkumise ettepanekud olid tehtud. liberaalide fraktsioonis me jõudsime kokkuleppele, et see ei ole ettevõtete sotsiaalse vastutuse osa, kui ettevõtja äh, rikub seadust, siis see ei ole sotsiaalse vastutusega seotud. mina ütleksin, et äh, see on hoopis mingisugune teine mm, aspekt üldse, me hääletame selle vastu, loomulikult me ei ole seaduserikkumise poolt, aga see ei ole seotud kuidagi käesoleva teemaga. ma arvan, et kui muudatusettepanekud jäävad nii, nagu need on, Äh, praegu, siis on äh, raport väga hea, mis annab väga hea impulsi Euroopa tasandil nendel teemadel uuesti rääkida ja kes ettevõtjatel äh, on ka toeks sotsiaalse vastutuse võtmisel meie poliitilise vastutuse võtjatena oleme seda protsessi igal juhul toetamas. Ähm, suur aitäh! kas veel on sõnavõtusoove? kui ei, siis saaksin raportöörile sõna anda, aga kas komisjon ehk soovib sõna? Only if you do, I don't want to preempt your chairing role, but I know they are here. Äh, ma ei hakka neil, ma ei hakka muidugi teie ülesannet üle võtma, aga ma tean, et komisjoni esindajad on siin olemas. kas mõtlete komisjoni või nõukogu, küsib esinaine. komisjoni, ütleb raportöör. sellisel juhul annan komisjonile sõna. sest ma arvan, et see on kasulik ja siis teen omad kommentaarid hiljem. Äh, see komisjoni nimel, Susan Björk tööhõive ähm, mm, peadirektoraadist ja siis on meil ka ettevõtlus peadirektoraadi esindaja, kumb teist siis nüüd äh, sõna võtab? härra Toomas Mart, palun. suur tänu ja tere hommikust. kolm lühikest kommentaari minu poolt kompromissettepanekute puhul, mis proovid, mis puudutab annetusi, siis komisjon kinnitab, et meil ei ole äh, plaani ettevõtete äh, annetusi kohustuslikuks muuta, ma ei saa aru, kuidas üldse on selline signaal levinud, absoluutselt mingisugust ettepanekut meilt selles osas ei ole. teiseks, toetame äh, ISO standardite toetamist äh, ISO kakskümmend kuus tuhat äh, selleks, et motiveerida ettevõtteid sotsiaalset vastutust võtma. ISO kakskümmend kuus Äh, seda me vaatasime lihtsalt, et inspiratsiooni saada, kui me selle teemaga hakkasime tegelema. Äh, kolmandaks, äh, nagu te teate, siis komisjonil on üsna ettevaatlik positsioon sellest, et anda välja ettevõtte ja sotsiaalse vastutuse märgist Euroopa tasandil, see toob kaasa kulud, oma ja me ei tea, kuidas see toimima hakkaks, me teame, et Belgias mõned aastad tagasi seda märgise süsteemi katsetati, see ei olnud väga edukas kahjuks ja ka ettevõtjate poolt ei ole sellise märgise jaoks olnud väga suurt ähm, äh, huvi, ei ole vähemalt üles näidatud. aga me püüame täna rääkida läbi lab-, raportööriga selleks, et leida vastused teie konkreetsete äh, küsimuste kohta, millised on nendes suunistes nii komisjoni kui ka institutsioonide laiemad ülesanded. Ähm, merci, je vais redonner la, la parole au rapporteur. annan nüüd raportöörile sõna, kuid mul on üks mure ka nagu ma ütlesin, mul on jäänud mulje, et äh, pärast kogu seda tööd seisab veel suuliste muudatusettepanekute äh, arutelu ees, ega kas see on kohustuslik või mitte, ma ei tea, see ilmselt tekitab väga palju segadust homses hääletamises, kui praegusel äh, etapil tehakse suuline ettepanek, siis see tekitab palju segadust ja seetõttu teengi ettepaneku, leppigem kompromissettepanekutega, ärgem tehkem neid suulisi ette, ettepanekuid enam. see on taktikaline küsimus. grupp, fraktsioonis, kujutage ette, on kõik kokku lepitud, siis tehakse eh, mingisugune suuline muudatusettepanek, siis võetakse see tagasi, see lõhestab fraktsiooni ja see ei ole hea praktika kui tõesti on kompromissettepanekuni jõutud, see on välja töötatud, siis see paneb ju kohustused nii ühele kui teisele poolele. see ongi läbirääkimiste mõte ja, ja headel läbirääkimistel on vaja kompromissi toetada. Mm, ilmselt rohkem ei ole mul vaja rääkida nendest läbirääkimistest ja nüüd annan sõna raportöörile, palun. Uh, see on täiesti põhjendatud äh, kartus ja mina eeldasin, et need, kes on kompromissettepanekutele juba alla kirjutanud, ei taha neid enam muuta. muudatusettepanekud on mitte kompromisskujul veel võimalik esitada. me Strasbourgis jõudsime kokkuleppele kas esiteks kompromissettepanekute osas või siis eh, ettepanekute tagasivõtmise osas. ja ma eeldasin, et eh, nii jääbki Äh, võin vastata väga kiiresti, suur aitäh äh, äh, eelkõnelejatele. Jasovlevskale tahaksin öelda, et tema muudatusettepanek nelikümmend seitse, ma võtsin konkreetse määrustiku kasutamise sõnad välja siin ja esitasin selle muudatusettepaneku sellisel kombel, et ta sisuliselt jääb täpselt selliseks, nagu teie tahtsite seda esitada, lihtsalt sõnaliselt olen seda äh, veidike muutnud. härra Benjanit ma küll ei tea, mulle näib, et te olete jurist, vähemalt selle järgi, kuidas te sõna võtsite, ja ma ei ole kindel, et see siin äh, kontekstis praegu komp-, äh, komplimendiks on, aga me oleme võtnud välja siin kolmandatele riikidele viite, see puudutabki just territooriumi küsimust, nii et me oleme lihtsalt selle kõik pannud kirja teiste sõnadega ja me oleme teie murele igal juhul teiste sõnadega siin vastuse leidnud. mis puudutab ettevõtjate sotsiaalse vastutuse kaaperdamist või idee omaniku staatust, siis mulle tundub, et ettevõtete kuhu mind on kutsutud, on olnud küll väga edumeelsed. ja ma kuulen, et ettevõtted äh, ise kardavad äh, ka, et meie nende idee ära võtame. Äh, mulle tundub, et me parlamendis oleme ka võib-olla natukene ähm, liiga ettevaatlikud selles osas, et me vaatame, et me ei kat-, kataks erinevaid äh, piirialasid, et me ei võtaks ära teiste valdkondade ideid, aga ettevõtted, kellega mina olen äh, rääkinud, äh, ütlevad, et nad ei taha mingisugust ranget määrustikku selles valdkonnas, aga samas komisjonilt me kuulsime ju et seda plaani ei olegi, aga samas ettevõtted tahavad, et avalik sektor neid toetaks, et me istuksime ühes lauas, meil on koostöö Äh, roll ka ettevõtjatega. Nad äh, tahavad, et ettevõtjate sotsiaalne vastutus oleks algatus, mis saaks ka avaliku sektori toetuse ja Johannesburgis vabandust, kõneleja parandab, Rios oli kuus tuhat ettevõtet, kes jätkusuutliku arengu konverentsist osa võtsid ning nad äh, ütlesid, et meie oleme valmis sotsiaalset vastutust võtma, aga miks valitsused rohkemat ära ei tee selles osas? nii et tundub, et oht ülereguleerimise osas ei tule ettevõtete poolt, kes ettevõtete sotsiaalse vastutuse debatis osalevad. loomulikult me võime siin juhtrolli võtta, ma ei ütle, et, et me seda ei tohiks, aga käesoleva raporti eesmärk see igal juhul ei ole. ma olen nõus sellega, mida ütles proua Hirš, eriti just sotsiaalse dialoogi osas, sest meil ei ole vaja seda küll ellu kutsuda, see on juba olemas. aga mõningad kolleegid kardavad ka ilmselt samamoodi nagu mõningad inimesed kardavad, et äh, määrustik on ebasobiv, äh, teisest küljest nad jälle kardavad, et äh, raamistik võiks olla liiga nõrk. nii et me ei muuda siin midagi maad murduvalt, me lihtsalt ütleme sõnaselgelt mõned põhimõtted välja. aga proua Hirši väljaütlemisega ma olen nõus. mis puudutab ettevõtete sotsiaalse vastutuse märgist, siis ma olen selle peale mõelnud, ta teab ka, et ma olen selle peale mõelnud aga Rahvapartei ja härra Poulon on mu-, muutnud tegelikult selle raporti peaeesmärgiks märgise loomise. aga ma olen istunud kolleegiga maha, olen arutanud seda asja, saan nüüd aru, mis on tema tegevuse ajendiks ning äh, ma tahaksin sellest veelgi detailsemalt ka tulevikus rääkida, rääkida sellepärast, et äh, on ju praktiliseid äh, mõtteid, häid mõtteid, mida meie oleme jaganud ja mida Euroopa tasandil saaks rakendada ma tahaksin äh, ka komisjoni poolt kuulda, kas äh, nemad oleksid sellega päri. ning lõpetuseks äh, proua Hirš tegi väga hea sõnavõtu, sellepärast et ta ütles, et selle debati toomine Euroopa Liidu tasandile on tähtis. kui me räägime sellisest debatist, siis me räägime läbirääkimistest, me räägime kompromissidest, aga laiema pildi järgi komisjon tuli välja teatisega kaheksateist kuud tagasi. teatis oli päris hea, see värskendas debatti, aga see oli juba poolteist aastat tagasi. nüüd on meil parlamendina võimalus luua ettevõtete sotsiaalse vastutuse platvorm selleks, et sotsiaalse vastutuse küsimust äh, toetada nii ettevõtete osas kui teiste osapoolte osas, luua debatile uus hoog sisse, äh, võrreldes sellega, mis komisjoni teatises kirjas oli. ma olen väga uhke selle teksti üle, mis ma arvan, et meie arutelude tulemuseks saab olema ja teeme nii, et sõnastus oleks hea, hääletusnimekiri oleks hea ning kompromiss oleks hea, aga värskendagem debatti, ärgem kaotagem silmist laiemat pilti, mida me soovime saavutada. Euh, tegemist on muutunud äh, põhimõtteliseks Äh, nüüd on see kujunenud põhimõtteliseks aruteluks, kahe, kahekümne neljandal jaanuaril hääletame kompromissmuudatusettepanekute üle ja loodetavasti ei ole liiga palju suuliseid muudatusettepanekuid. veebruarikuus läheb see teema täis kokku. me oleme oma ajakavast maha jäänud, nii et ma paluksin, et järgmised sõnasoovijad teeksid lühidalt. vabandan Nadja Hirši ees, kellel kellele annan kohe sõna, et ta tutvustaks meile kolmkümmend viit kompromissmuudatuse ettepanekut, mis lähtuvad ähm, saja üheksakümne üheksast muudatusettepanekust, mis käsitlevad rändajate integreerimist, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitilist mõõdet. ja ka siin on tegemist algatusraportiga. palun, proua raportöör, teil on sõna. suur tänu, proua esinaine kõigepealt tahaksin ma tänada väga südamlikult äh, kõiki neid äh, kolleege, kes on väga heale koostööle kaasa aidanud, meil oli muudatusettepanekuid kakssada ja nüüd on meil kolmkümmend viis kompromissmuudatusettepanekut, mis ma arvan, et on väga hea kokkuvõttev äh, töö ja ma loodan, et homme me kompaktselt saame ka nende üle hääletada ning ma arvan, et erinevad aspektid selles dokumendis on ka siia kaasatud, ma arvan, et väga hea dokument on selle tulemusena valminud ning äh, minu arust võtab see raport ka migratsiooni, integratsiooni ja tööturu teemad tuleviku tarvis väga hästi kokku. nii et hea töö, tänan teid kõiki! kompromissmuudatusettepanekud, ma keskendun siin põhilisele kõigepealt keskendume me sisserännanute olukorrale Euroopa Liidus, tänased kvalifikatsiooniküsimused, mida praegu ei tunnustata paljudes riikides, samuti ligipääs haridusele, sotsiaalsüsteemidele, arstiabile, et see ei ole optimaalne tavapäraselt. räägime diskrimineerimisküsimustest, et nendega peab endiselt või, või, võitlema ning ka just naississerännanute olukorrast on räägitud, et nende suhtes diskrimineeritakse kõige rohkem. seetõttu on meil tehtud mitmed kompromissettepanekud, aga samas on ka kompromissettepanekud, kus on väga selgelt välja toodud, millised väljakutsed on Euroopa Liidu ees. kui me tahame kvalifitseeritud tööjõudu kolmandatest riikidest, siis see tähendab, et meil peab olema avatud tervitav ühiskond, kes sellised inimesed ka meie juurde tulla laseks Äh, siis oleme rääkinud mitmes kompromissettepanekus integratsiooni küsimustest, mis tähendab seda, et me viitame väga selgelt sellele, et keeleküsimused on kesksed selleks, et integratsiooni tagada ja toetada, et äh, koolitusele ja õppevõimalustele ligipääs on väga oluline, äh, sealhulgas ka ligipääs töökohtadele ning siin loomulikult rõhutame me ka seda, et iseendale töö andjaks hakkamine oleks äh, paljude sisserännanute jaoks võimalus. Äh, siin oleme me ka rõhutanud, et äh, toetus sellisele iseseisvusele oleks väga oluline, et FIE-ks hakkamine peaks olema võimalik. samal ajal aga ütleme me ka et kui kolmandast riigist Euroopa Liitu inimene jõuab, siis eh, integratsioon ja ettevalmistus eh, ei hakka pihta sellest hetkest, kui ta on liitu jõudnud, aga me juba kutsume üles eh, ka päritolumaades sellele, et inimesi tuleks hinnata, kuidas Euroopa Liidu riikides erinevad menetlused toimuvad, kuidas integreerida, nii et päritolumaa ettevalmistus on ka oluline, mida siin rõhutatakse. edasi räägime me ringrändest mis on ka üks väga oluline keskne aspekt. Äh, me näeme seda ka Aafrika riikide rahutuste valguses praegu. siin on võimalik ka positiivset äh, mitmete osapoolte jaoks äh, saavutada ilma selleta, et talendid oma päritoluriikidest täielikult välja voolavad. edasi kutsume me komisjoni üles ka vaatama seda, kas ei oleks võimalik vabatahtliku kvalifitseeritud tööjõu sisserändesüsteemi luua. idee selle taga on, et eriti just väiksemates liikmesriikides ehk on huvi luua selline äh, vabatahtlik äh, kvalifitseeritud tööjõu sisserändeprogramm, et väikesed riigid saaksid äh, selles osaleda. loomulikult jääb see liikmesriikide pädevusse aga äh, samas, kui üks kolmandast riigist pärit kodanik tahab äh, informatsiooni, millisesse liikmesriiki siis täpselt äh, rännata sisse ja kui kakskümmend seitse erinevat õigusraamistikku on paigas, siis on see väga keeruline. siin võiks olla siis üks sisserände platvorm, kus kogu infot saaks. edasi räägime me ka irregulaarsest rändest ja asüülitaotlejatest Mm, et asüülitaotlejad, kelle taotlused on heaks kiidetud, saaksid tööturule võimalikult kiiresti ligipääsu ning äh, viimane punkt, mis ei ole üldsegi mitte vähem oluline, on sotsiaalne koordineerimistöö. Äh, siin on väga palju kahepoolseid äh, lepinguid riikide vahel, aga ehk oleks Euroopa Liidu tasandil ka vajalik suurem ja tugevam koordineerimine ning kolmandatest riikidest eh, pärit inimeste olukorda parendada. Need on siis kesksed eh, ettepanekud, mis kompromissettepanekutesse on seotud ja ma arvan, et selles osas eh, kui kõik niimoodi läbi läheb, nagu kirjas on, siis oleks see väga hea ja ajakohane dokument, kuidas integratsioonipoliitika meie tööturgudel välja võiks näha. see euh, on muidugi mõistlik soov kolleeg äh, Ungarianu ja seejärel kolleeg Blinkevitš-Jute. suur tänu, proua esinaine. Äh, lühidalt äh, tahaksin kõigepealt tänada Nadja Hirši väga hea töö eest selle raporti kallal ning väga hea koordinatsiooni eest, mille ta on taganud tegelikult kogu läbirääkimiste protsessi vältel. praeguse kompromissmuudatusettepanekute komplekt annab tegelikult väga hea ülevaate, kuidas sisserännanatest tööjõudu peaks äh, käsitlema, äh, seda nii majanduslikust kui sotsiaalsest aspektist. raport keskendub väga õigesti sellele, kuidas äh, sisserännanuid paremini ja lihtsamini integreerida ning kompromiss II osas on seda ka näha ning kuidas migrandid sisserännanud tegelikult konkurentsi väljakutsetele kõige paremini saaksid vastata, mis Euroopa Liidu ettevõtete ees on. ma tahaksin rõhutada ka, et see raport on väga hästi ajastatud, sellepärast et see tuleb välja sellisel hetkel, kui tööturu ähm, migratsioon suureneb, sellest räägitakse meedias äh,, ning äh, seetõttu minu fraktsioon, Rahvapartei, toetab seda raportit ja toetab ka neid muudatusettepanekuid, milles osas on kokkuleppele jõutud. suur tänu teile! proua Plinkevitš-Jõute, palun! suur tänu! ma tahaksin äh, siiralt tänada äh, proua Hirši, raportööri Äh, sest äh, meil on olnud äh, väga püsiv ja väga viljakas koostöö. kõige olulisem vast on see, et proua Hirš otsis pidevalt kompromissi erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel. ning tulemuseks on see, et meil on kolmkümmend viis kompromissettepanekut. meie fraktsioon, sotsialistid ja demokraadid, toetame neid muudatusettepanekuid sellepärast, et äh, raportöör arvestas äh, kõiki meie ettepanekuid. kuna aeg on napp, siis ma keskest-, keskenduksin ainult äh, ühele põhilisele mõttele. kompromissettepanekus püüdsime me rõhutada seda ideed, et parim integratsioon toimub just läbi tööturu. väga tihti diskrimineeritakse äh, sisserännanutest tööjõudu töötingimuste näol, madalamate palgatingimuste näol ja nii edasi. sellele kõigele me ka keskendume ning juhtime, juhime liikmesriikide tähelepanu sellele olukorrale, öeldes, et sellist olukorda ei tohiks me mitte lubada. veel üks oluline aspekt on kindlasti sisserännanutest töötajate lapsed kas neil on alati äh, võimalik äh, kasutada tingimusi, mis tagavad, et äh, nad integreeritakse edukalt sihtriigi ühiskonda ja seda juba algusest peale. ning veel üks aspekt, kus ma paluksin ühtset enamuse toetust, on see, et äh, sisserännanutest töötajate pereliikmed saaksid ka loatööd teha. me teame, et äh, selline tööluba on paljudes äh, riikides olemas ja kui see oleks igal pool nii, siis meie sotsiaalkindlustussüsteemidel oleks ka lihtsam toime tulla. sest inimesed saavad iseendaga hakkama. kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et proua Hirši poolt tehtud ettepanek punktisüsteemi kohta. ei olnud algselt meie jaoks vastuvõetav, aga arutelu hilisemas faasis leidsime me lahenduse ning palusime, et komisjon hindaks seda punktisüsteemi ettepanekut. suur tänu hea töö eest veel kord! Thank you, president, I too would like. suur tänu, proua esinaine, ütleb proua äh, Lambert. ma tahaksin tänada äh, konstruktiivset meetodit, kuidas raportöör on sellele raportile lähenenud äh, ning tänada ka kompromissettepanekute kokkupaneku eest. ma arvan, et see võtab arvates, arvesse ka artikli viiskümne osas libekomisjonis otsustatu sellepärast et me oleme ka äh, selles osas äh, väga hästi hakkama saanud. ma tahaksin rõhutada ka selle raporti olulisust diskrimineerimisvastasele äh, algatusele, ükskõik kas siis Euroopa Liidu kodanike või kolmandatest riikidest pärit isikuste vastu ning ma arvan, et kolleegid on Euroopa Liidu kodanike ja kolmandate riikide kodanike Äh, diskrimineerimise küsimuste tasakaalu siin hästi paika seadnud. tegemist on väga detailse raportiga, ma leian. ning see püüab ka päritoluriikides äh, tegevusi esile kutsuda, mis äh, integreerimist lihtsustaksid. näiteks sealsed tööturuametid on kaasatud ja Äh, siin on ka rõhutatud seda, et inimeste andeid tuleb kõige paremal võimalikul moel ära kasutada. me näeme, et kolmandatest riikidest pärit tööjõu puhul väga sageli inimeste talenti äh, raisatakse. me ei kasuta ära inimeste täist potentsiaali ja kvalifikatsiooni. nii et ma toetan igati neid kompromissettepanekuid ja nii nagu teised on juba öelnud, äh, siis meil on olnud väga hea ja positiivne raport töö tulemuseks, mis ei ignoreeri probleeme, aga vaatab nendest mööda ja püüab leida lahendusi. nii et äh, tunnustan veel kord raportööri, suur tänu äh,! suur aitäh! kas rohkem sõnavõtusoove ei ole? ja annan no, nüüd kiirelt sõnajärje üle raportöörile, palun. jah, vielen dank um.... suur tänu, südamlik tänu veel ka minu poolt äh, hea koostöö eest ning äh, ma arvan, et siinkohal lihtsalt piirdungi sellele, et äh, raport on hea, mis ei vaata ainult staatus quo'd ja minevikku, vaid vaatab ka ajas ette, mida teha, et tulevikus konstruktiivsemalt äh, koos töötada ning et Euroopa Liidus oleks ka sisserännanuid tervitav kultuur. suur aitäh! see punkt on meil nüüd läbi võetud päevakorras ja järgmiseks või tähendab, hääletus toimub homme, täiskogu hääletus märtsis või aprillis. nii nagu alguses öeldi, äh, punktiga kuus on nüüd nii, et äh, ähm, proua Zimmer ütles, et kompromissmuudatusettepanekuid ei ole vaja arutada tema arvamuse kohta, seetõttu võib kohe minna edasi järgmiste päevakorrapunktidega seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist. arutame neid kõiki koos. nimelt see puudutab eelarve täitmise heakskiite Il s'agit donc de la première. tegemist on esimese arvamuste tutvustusega ajapiirangud on äh, väga ranged. Äh, kõigepealt äh, eel, e-, käsitleme Euroopa Liidu üldeelarvet, kolmandat jagu, see puudutab komisjoni ja täitevameteid. Mm, me oleme siin üldanalüüsi koostanud ja loomulikult no, oleme tänulikud selle eest, et äh, veamäär on vähenenud ning äh, oluline on muidugi silmas pidada poliitilisi eesmärke, mis puudutab siin strateegiat kaks tuhat kakskümmend, seda tuleb teha kõigil juhtudel. Äh, meile ei meeldi, et sotsiaalfondi rida Eh, peab jääma nagu eelarve ja paranduseelarve vahele. kaks koma seitse miljardit eurot ei ole veel kasusaajatele eraldatud, seetõttu äh, on eelarveprotseduur äh, keeruline. ja nüüd tehniline abi äh, ja mm, täiendav eelarve kolm koma kakskümmend viis miljonit eurot. Ehm, me oleme tähele pannud, et see puudutab äh, programmi progressi, äh, kuid äh, see on väiksem summa, kui selle programmi tähtsus nõuaks, muidugi see on probleemne. nüüd Eurose programm kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist, seitsekümmend protsenti rahastamisest jõudis ainult programmini ning seega me palume, et komisjon tõhustaks selle fondi kasutamist järgmine arvamus kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmine Euroopa agentuuride, ametite puhul üldiselt võib äh, täheldada, et äh, agentuurid on suutnud või Euroopa ametid on suutnud oma poliitilisi prioriteete järgida äh, oluline on äh, koostöö Euroopa Komisjoni ja parlamendi vastavate komisjonidega, et äh, iga-aastaseid tööplaane koostada äh, ja et nende rakendamine oleks tõhus ning samuti tuleks ameteid optimaalselt rahastada mm, ja, ja ametid peaksid ka omavahel paremini koostööd tegema see võiks kindlasti parem olla ning me soovime, et raamatupidamisaruannete esitamine ametite poolt peaks olema ühtlustatud, et nende tegevust võiks paremini võrrelda. ja nüüd äh, spetsiifilised äh, eelarved Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus mm meie äh, andmetel on äh, amet head tööd teinud äh, uue strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend raames. probleemid on nüüd ära lahendatud ametis, võib tervitada kontrolli ja infomenetlust, mis on nüüd tööprogrammide elluviimiseks sisse viidud meie tähelepanekutel on vaja siiski veel olukorda parandada, sellepärast et eh, seitsekümmend seitsmekümnest eh, taotlusest oli registreeritud ainult kuuskümmend seitse aasta lõpuks. nüüd me ei ole ka rahul sellise olukorraga, et Stefopil ei ole jätkuvalt direktorit. me peame siiski oma kahetsust avaldama ja võib-olla peaks olema veelgi nõudlikum, tähelepanelikum, jälg-, sekkuma rohkem niisugustes olukordades, mis tõesti ei ole vastuvõetavad. vastavalt siis mm, oma vastutusele. järgmine. ETF eelarve mm, võtame arvesse kontrollikoja seisukohti, seal on öeldud, et aastaaruanded kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmise kohta on olnud äh, korrektsed ja meie loomulikult äh, oleksime rahul, kui see äh, ametkond arvestaks ka Araabia kevade toimumist, äh, kujundaks ümber oma poliitilise orientatsiooni, arvestades oluliste välispoliitiliste sündmustega. järgmine Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarve täitmise heakskiitmine. see agentuur asub Bilbaos. me oleme väga rahul, et ametkond nõuab kõrgendatud standardeid tööohutuse ja töötervishoiu äh, valdkonnas E, jällegi äh, kontrollikoda, äh, kontrollikoja arvamusel on eelarve, ähm, on ameti raamatupidamise aruanded korrektsed ja äh, krediidi annulatsioonide arv on siiski neljalt protsendilt kaheksa protsendini jõudnud aastast kaks tuhat kümme kuni kahe tuhande üheteistkümnenda aastani ja eelarve kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli suurem kui kahe tuhande kümnendal aastal. nii nagu kontrollikoda on öelnud. ja lõpuks Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi selle kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmine. see ähm, amet asub Dublinis või fond asub Dublinis. meil on hea meel näha, et fondi töö, tööd on äh, kohandatud vastavalt kriisiolukorrale. Mm, viitan siin iseäranis võimalusele võtta eritähelepanu alla avalik sektor, vabandust, ma eksisin. me teeme me, me oleme rahul, et, et eelarve täitmine on heaks kiidetud, et fondi tööd on kohandatud kriisiolukorrale ja et tähelepanu alla on võetud äh, Ähm, avaliku sektori jätkusuutlikkus töökohtade loomisel. ja mm, me oleme rahul, et äh, Kontrollikoda äh, ei ole äh, leidnud mingeid probleeme eelarve täitmisel, raamatupidamise aruannetes ning Kontrollikoda on eh, toonitanud, kui oluline on töölevõtmise läbipaistvus. Need mm, eh, arvamuse projektid on nüüd kiirelt läbi võetud ja loomulikult eh, vaadelge neid eelarve täitmise heakskiitmise arvamusi siiski ametlikuna nende, me teame küll, äh, kuidas neid agentuure, ameteid äh, finantseeritakse ja nad on meie komisjoni tööga väga tihedalt seotud. järgmiseks kolleeg Jüri ja siis Edith Bauer. suur tänu kõigepealt komisjoni eelarve täitmise heakskiitmine. me nõustume raportööriga. ka meie arvame, et äh, ametite töö äh, uurimuste läbiviimine on väga oluline, aga tundub, et liiga palju äh, raha on süsteemis kasutamata ja meie arvates ei ole hea, kui eraldatud vahendeid ei ole ära kasutatud. see puudutab Sotsiaalfondi, aga ka ja mõnda teist fondi ja loomulikult ähm, äh, tuleb öelda, et, et teile ei saa rohkem vahendeid anda, kui te ei kasuta. nüüd äh, proua Peres on ka oma raportis või arvamuses neid äh, momente äh, toonitanud äh,. kasutamata vahendid tekitavad probleeme. ma olen nõus ka teiste mm, punktidega, mis siin välja toodi muidugi neid agentuure võib äh, kõiki ka ükshaaval vaadata, ühest küljest äh, on võetud liiga palju tulevikukohustusi ja teisest küljest on äh, tegemist üldise probleemiga. nimelt planeerimine ei jõua järele. maksed teostatakse aasta lõpus ilmselt tähendab see seda, et äh, planeerimine ei ole veel tasemel, et seda tuleks tõhustada, sest äh, kokkuvõttes tekib probleem ja see ei ole hea. Äh, me oleme siiski rahul sellega, et Kontrollikoda ei ole mingeid rikkumisi avastanud, see on ju hea uudis. alati ei ole see nii no võib öelda, et äh, selles valdkonnas on siiski hästi edasi mindud. järgmiseks Torinos asuv kutseõppe arenduskeskus. siin ma tahaksin küll äh, ühte asja öelda. kui küsimustele tuleb vastata, siis jääb alati mulje, et avaliku sektori maksete äh, probleem ei ole lahendatud. Ungari valitsuse ja Torino arenduskeskuse vahel ei ole veel kokkuleppele jõutud ja väga oluline oleks siiski äh, mingisugune raamleping, et saaks osapooli aidata, et nad tõesti jõuaks äh, üksmeelele. jah, järgmiseks tahaksin rääkida Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuurist. siin öeldi, et äh, annuleerimise, annuleerimiste protsent on tõusnud neljalt kaheksale, võib-olla peaks äh, seda mõtet siin paremini sõnastama. niisugune praktika igal juhul tulevikus jätkuda ei tohiks ja nüüd äh, kõik, mis siin arvamustes sisaldub, on aktsepteeritav, õige, me võime kõike seda toetada, tänan. Äh, merci, Edith. suur aitäh, Edith Bauer ja siis Phil Bannon. aitäh. tahaksin tänada teid kõigi nende arvamuste eest. ma arvan, et meie võiksime küll rahul olla oma äh, oma kõikide agentuuridega, vastupidiselt mõne teise komisjoni, äh, komisjoniga. nüüd Bilbao agentuur. ma tahaksin äh, punktile kolm tähelepanu juhtida, tahaksin siiski täpsustusi, mis toimub. mina olen püüdnud äh, selgitusi saada ähm, muude kanalite kaudu ma kontrollisin nelja tõlkevarianti ja mulle tundub, et punkt kolm on eh, kõigis erinevalt eh, tõlgitud ja seetõttu tahaksin teada, millega on tegemist. Eh, ja nüüd selle agentuuri peakorter Äh, nii palju kui äh, see, mis puudutas äh, peakorteri hoonete omandust, oli jäänud ebaselgeks Bilbaos ja nüüd huvitab mind, kas on mingeid positiivseid arenguid toimunud. Phil Banyan, palun suur aitäh! ma loen siin äh, tegelikult praegu Marian Harkini märkusi ette, sellepärast et äh, ta ilmselt peab kuidagi härra äh, Cameroni kõnele vastama. ja sellepärast ei ole saanud siia tulla. meil on siin paar küsimust ja kommentaari. kõigepealt eelarve täitmisest kinnipidamine ja heakskiitmine mikspärast on EURES vahendite kasutamine alanenud ja kas on vaja vastupidist äh, taotleda? üldiselt on Maren Harkin kontrollikoja vastusega rahul, iseäranis siin seoses teise ja automaatsete ülekannete vähenemisega ja nüüd äh, Eurofond, äh, see puudutab Äh, siin huvitab äh, kolleegi intervjuude kvaliteet ja järgmiseks Euroopa Tööohutuse Töötervishoiuagentuur, ta on rahul jällegi, äh, aga ta ei olnud päris kindel kinnitustega, need on lae-, koolitusfond jällegi, ma arvan, et ta on rahul kontrollikoja kommentaaridega ning ta toetab raportööri oma kommentaarides kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ametite eelarve täitmise äh, heakskiitmisel. Äh, ta kutsub siiski äh, üles mitte tööd dubleerima, kui selle tööga, mis on teatud iga-aastase majanduskasvu aruande raames. suur aitäh kas on veel kolleege, kes soovivad sõna, kui ei ole, siis ähm, annan sõna komisjoni kolleegile. proua esinaine, austatud parlamendiliikmed, suur aitäh, et te andsite mulle võimaluse täna sõna võtta kohta, rääkides kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmisest, me oleme muidugi rahul, et kontrollikoda on tööhõive ja sotsiaalküsimused eraldi tähelepanu alla võtnud, see on suur osa Euroopa Liidu eelarvest. meie peadirektoraat on täheldanud positiivseid arenguid ning kontrollikoda on ka seda täheldanud Äh, ma räägin, mis on sellele kaasa aidanud, kõigepealt äh, me oleme otsustanud nõrkuste avaldamisel, avanemis-, av-, avaldumisel liikmesriikides peatada maksed, teiseks äh, Euroopa Parlament on meid toetanud ja mõjutanud positiivselt ja kolmas tegur, me oleme kõrge riski toodetele eritähelepanu pööranud. Äh, see on oluline. Äh, me oleme äh, oma saavutuse, oma töö, tööga saavutanud seda, et et ähm, hilinenud maksete arv on oluliselt vähenenud ähm, ja nii nagu siin arvamustest ka öeldi, SFM kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve kaks koma üheksa miljonit pidi siiski olema üle kantud ja see, need maksed teostati hiljem. nüüd äh, räägiti ka madalast veamäärast kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ESF on äh, toetanud väga palju kodanikke, miljoneid kodanikke ja see näitab, kui olulist rolli ESF mängib sotsiaal- ja majanduskriisi tingimustes. samuti toonitati vajadust ESF-i tugevana hoida ka tulevikus. Äh, see on üks poliitilistest äh, eesmärkidest ka strateegias kaks tuhat kakskümmend ähm, üle üheksakümne protsendi ähm, Äh, ESF-i eelarvetest on seotud meie peadirektoraadi prioriteetidega ja meie peadirektoraat ootab ka edasist tõhusat koostööd teie komisjoniga. suur aitäh ja kui teil on küsimusi, olen valmis neile vastama. tänan. Äh, äh, loomulikult, kui muid kommentaare ei ole, siis katsun kokku võtta need sõnavõtud härra direktor, ma ei taha küll ebameeldivalt käituda, aga tõsiselt, te ütlete, te olete meile, meile valmis küsimustele vastama. tegelikult siin esitati küsimusi. kolm küsimust esitati, aga te ei ole ühelegi neist vastanud. üks kõigepealt proua Harkini küsimus, millisel määral komisjon äh, kasutab agentuuride tööd selleks, et äh, majanduskasvu analüüsi läbi viies, teiseks kontrollikoja tähelepanekud, number viisteist näiteks, vastupidiselt äh, teistel, teistel ülejäänud kahele Hispaanias asuvale agentuurile ei ole kõnealune agentuur siis eh, saanud heakskiitu ja eh, kolmas küsimus meil oli ka, te ei vastanud sellele, see puudutas eh, direktori leidmist Sedefopile. kolm küsimust. Tšabaori küsimusele te ka ei vastanud või osaliselt ehk vastasite, see puudutas Äh, krediidieraldiste ärakasutamismäära. ja nüüd mul on veel üks küsimus, viies lausa. nimelt ähm, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiuagentuuri töö. jällegi, tegemist on ju äh, äh, uue Euroopa strateegia, mis sellest on saanud? Need on kõik olulised elemendid, mille kohta me tahaksime leida vastuseid, kui tegemist on äh, eelarve täitmise heakskiiduga. kui meie komisjon ja eelarve kontrolli komisjon nende küsimustega tegelevad. teen nüüd ettepaneku, et äh, äh, muudatusettepanekud arvamusprojektidele, mida ma tutvustasin, need, need Neid võib esitada kuni kolmekümnenda jaanuarini ja sõnavõtjatele tahaksin öelda, et ma loomulikult nõustun teie seisukohtadega põhimõtteliselt äh, muidugi äh, tuleb iga-aastase majanduskasvu analüüsi puhul agentuuride ametite tööd ametis arvesse võtta, teiseks Bilbao agentuuri hooned äh, olid küsimuse all. Äh, sisu võtab meid, kas leitakse Sedefopile direktor. neljandaks oli meil küsimus veel, mis jäi õhku, see puudutas siis vahendite ärakasutamise määra. Euroses ja sotsiaalfond küsimused, ma ei tea loodetavasti ma ei unustanud midagi Äh, kui nüüd muudatusettepanekud esitatakse äh, kaheteistkümne, kella kaheteistkümneks kolmekümnendal jaanuaril, siis kahekümne esimesel veebruaril saame me taotleda, kaheksateistkümnendal märtsil läheb hääletamiseks. oleme jõudnud kaheteistkümnenda päevakorrapunktini, enne kui me ministriga hakkame kõnelema, tahaksin teile tutvustada kiirelt ühte suulist küsimust äh, nimelt soovime, et te selle sooviksite läbi vaadata, see on number kolmteist, suulise küsimuse ettepanek karmusmeetmete kohta. Äh, äh, elutingimused puuetega inimeste elutingimused, see küsimus äh, äh, mõte on heaks kiidetud ka koordinaatorite poolt meie komisjonis. sur le texte de cette euh, question orale. selle teksti kohta siis võin öelda järgmist kõigepealt on vaja eh, karmusmeetmete mõju iseäranis eh, ühe sihtgrupi puhul, siis puuetega inimesed ja küsida, mil määral on komisjon arvestanud puuetega inimeste eriolukorda, eh, seda ühest küljest, teisest küljest tahaksime me teada, kuidas komisjon kavatseb ellu rakendada puuetega inimeste toetamise strateegiat aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kakskümmend, tagamaks, et Euroopa Liit äh, täidab oma kohustusi, mis on võetud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni raames. ma arvan, et me võime isegi kolmanda punkti sellele lisada. et äh, see viitab Euroopa Komisjonile ning sellele, kuidas komisjon täidab Euroopa Parlamendi vastu võetud äh, resolutsiooni. seal oli ette nähtud äh, komisjoni strateegia ka, aga kuna Euroopa Parlament on spetsi-, äh, spetsiaalselt sel teemal resolutsiooni koostanud, siis äh, tuleks sellele siin su-, suulises küsimuses ka sellele viidata kas keegi soovib sõna võtta? Thank you very much. Uh, thanks for having this on the agenda. Um, and I agree with the idea of suur tänu, et võtsite selle päevakorda ja mul on väga hea meel äh, selle suulise küsimuse üle ja ka kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid, kes töötavad puuetega inimeste õiguste eest, iseäranis Enot et ta on selle küsimuse päevakorda võtmise eest nii võidelnud selles komisjonis ja ka parlamendis räägime me väga palju kärpepoliitika mõjust erinevatele ühiskonnarühmadele ja puuetega inimeste elu on raske, noorte tööpuudus on suur, tööpuuduse määrad üldse Euroopas on suured, aga ma arvan, et äh, kärbepoliitikate ebavõrdselt suur ja julm mõju puuetega inimestele väärib meie eraldi tähelepanu ja Euroopa Foundation Center äh, rääkis eelmisel aastal sellest, kuidas puuetega inimestele mõjub kärpepoliitika ja üks koma viis protsenti puuetega inimestest on ähm, vaesuse ohus, seda võib võrrelda siis neljateist koma üheksa protsendiga tavainimeste hulgast ja kärped Iirimaal, Kreekas on väga tõsised, kakskümmend kuni nelikümmend protsenti Kreekas näiteks, sotsiaalteenuste kärped ja kakskümmend kaheksa protsenti näiteks Ühendkuningriigi sotsiaal, kohalike omavalitsuste sotsiaalvahendite hulk ja erinevad päevakeskused, koduhooldus, koolitusvõimalused on vähenenud ja loomulikult kannatavad puuetega inimesed, personali ja toetuspersonali ja äh, on vähendatud ja Iirimaal on vähendatud neid nii-öelda koduabitunde. Äh, need, kes aitavad vanureid või puuetega inimesi ja peavad nüüd töötama üle miljoni tunni vähem ja ja ka sõltumatu elamise toetus on vähenenud väga paljudes liikmesriikides ja edu, mida oli saavutatud selleks, et tagada õigus iseseisvale elule, on nüüd kõik peatunud või olukord isegi stagneerub, piirdutakse ainult hädavajalikuga tegemist on äh, lühiajaliste kärbetega, mis äh, mõjutavad äh, pikaajalisemat perspektiive ja lõppkokkuvõttes peab riik tõenäoliselt maksma rohkem toetuse eest, kuivõrd iseseisev elu seab ohtu. Ähm, Rämplai juhtum, mis toetuse kat-, kärpe tõttu pidi uksed sulgema, nii et see temaatika väärib meie tähelepanu nii siin komisjonis kui ka parlamendis, ma ei ole nõus nendega, kes ütlevad, et et äh, me peaksime võib-olla siis natuke seda viletsust võrdsemalt jagama, ma arvan, et me ei peaks viletsust jagama, ma arvan, ma ei, ma ei usu, et äh, puuetega inimesed või teised haavatavad äh, rahvastikurühmad peaksid kriisi eest maksma, samal ajal kui äh, panga töötajad muutuvad üha rikkamaks ja, ja need, kes on varem äh, kriisieelsele kasu lõiganud, peaksid kriisi eest ka maksma. suur tänu, Adam Kosa, ma palun teil lühidalt teha, sellepärast et õige pea astub sisse veel Iirimaa minister, nii et palun. ja pärast saab sõna härra Lambert. suur tänu, et andsite mulle sõna teen tõesti lühidalt. ma arvan, et on üsna selge, et meie komisjon peab toetama sellise suulise küsimuse esitamist, selle algatuse on teinud ka kodanikuühendus, oleme neid toetanud küsimuse esitamisel ja mul on väga hea meel, et proua esimees ütles, et me juba tegeleme selle teemavaldkonnaga. Äh, me oleme oma arvamuses püüdnud äh, seda probleemi käsitleda, esitada äh, soovitusi Euroopa Komisjonile. kes peab, saab seda mõju, kahjulikku mõju väheneda, loomulikult mitte täiesti kustutada, liikmesriikidel on, liikmesriigid peavad kasutama ära kõik oma käsutuses olevad võimalused olukorra leevendamiseks ja ka puuetega inimestel on oma õigused ja need tuleb ka tagada. ma tahaksin siia lisada veel ühe küsimuse. nimelt ähm, küsimuse, mis puudutab äh, juurdepääsu takistuste kõrvaldamist seda tuleb teha kiiresti ja kolmas ettepanek, Euroopa Sotsiaalfond. Ähm, meie tegevus peab olema ratsionaalsem ning äh, loodame suuremat toetust sel aastal puuetega inimestele Sotsiaalfondi vahenditest. ja kolmas punkt, äh, statistika me unustagem sageli statistika, kuid ärge um-, unustage seda, et meie puuetega inimeste jaoks on vaja äh, statistilist täpsust. meie statistika peab olema adekvaatne ja ähm, me teeme ettepaneku, et see oleks tulevikus prioriteet. rahvapartei toetab äh, täielikult äh, seda küsimust äh, koos juurdepääsu tõketega tõrvastamisega. proua Lambert ja härra Serkas pärast. Uh, thank you, president and yes, we are happy to suur tänu, oleme valmis seda suulist küsimust toetama ja mõned liikmed on siin juba käsitlenud mõningaid erinevaid elemente sellest ähm, ja loomulikult äh, see on seotud juurdepääsuga hooldusele ja Rahvapartei ettepanek, mis puudutab juurdepääsutõkkeid, ähm, on väga hea ettepanek, kui inimesed ei pääse tööle, transpordivahenditesse äh, ja nii edasi, siis ükskõik, mida me poliitiliselt teeme, praktikasse ei rakendu, nii et äh, toetame seda suulist küsimust kahel käel. suur tänu! suur tänu! võtan vastu Iiri ministri, kes meiega liitub äh, ja annan sõna Aleksandr Serkasele teen tõesti lühidalt. omalt poolt ütleksin, et tegemist on tervitatava algatusega, me leiame, et tegemist on väga päevakohase küsimusega, sellepärast et me ei pea olema tunnistajaks mitte ainult liikmesriikides kärpepoliitikate kahjulikele mõjudele, vaid äh, ka sellele, kuidas kõige haavatavamad rahvastikurühmad äh, saavad kõige rohkem lüüa selle kärpepoliitika tulemusena. selline poliitika äh, hävitab kõik meie poliitilised edusammud, mida oleme saavutanud puuetega tööjõu osas ja kõik meetmed, mis tekitavad äh, sellist sotsiaalset katastroofi, on paljude arvates tervitatavad, meie sellist lähenemist ei toeta ja me tahame äh, astuda teises suunas. nii niisiis, koordinaatorid on selle küsimusega tegelenud, tegemist on siis äh, suulise küsimusega ilma resolutsiooni ettepanekuta, mõned fraktsioonid tõenäoliselt tahavad seda küsimust käsitleda põhjalikumalt, aga meie esitame äh, täiskogule äh, ühe suulise küsimuse ilma resolutsiooni ettepanekuta, selle järelduseni jõudsid koordinaatorid välja arvatud siis juhul, kui ko-, ko koordinaatorid hiljem ümber otsustavad, aga praegusel hetkel on olukord selline. muudatusettepanekute tähtaeg suulise küsimuse puhul oleks keeruline. muudatusettepanekute täht-, muudatusettepanekute esitamise tähtpäev on viies veebruar, kes südapäeval ja ja ma viitaksin siinkohal ka raportile, mida kolleeg Adam Koosa praegusel hetkel meie nimel ka koostab ja mis käsitleb sama te temaatikat. hääletame kahekümne esimesel veebruaril ja tõenäoliselt täiskogusse läheb see küsimus märtsis või aprillis ja nüüd oleme jõudnud Äh, päevakorrapunkti kahekümne ühe juurde, härra Polani ei ole kohal ja räägime siis äh, punktist kakskümmend üks, seal, kus me pidime seda, äh, siis kui me pidime sellest rääkima selle päeva lõpus nimelt, ja siis asume hoopis päevakorrapunkti neliteist kallale. päevakorrapunkt neliteist oli arvamuste vahetus meie komisjoni nelja kolme ministriga, meie komisjon on siis tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjon ja kõigepealt on mul kombeks anda sõna ministritele ning paluda neil pidada kinni kõneajast seitse kuni kümme minutit, aga tõesti mitte üle kümne minuti, palun, sellepärast et me tahaksime ka anda meie komisjoni liikmetele võimaluse küsimuse esitada ja palun äh, ministrit, teil on võimalik äh, rääkida natukene ministritevahelisest töö ja volituste jaotusest äh, ja liikmed saavad siis valmistada ette küsimusi ähm, minister Richard Burton on tööhõive ettevõtluse innovatsiooniminister ähm, ja ja meie tegeleme äh, härra Serkase raportiga muuhulgas äh, see selles valdkonnas John Burton on äh, Iirimaa sotsiaalkaitseminister ja kui me räägime siis noorsootagatusest ja enam, enim puudust kannatavatele isikutele pakutava abi küsimuste eest ja riigiminister Sharon Cannon, kes vastutab Iirimaa koolituse ja kutseoskuste eest ja kes paraku ei saanud siia tulla, vastutab äh, mitmeaastase finantsraamistiku temaatika eest. ja kutseõppe eest nii et tema räägib ka sotsiaalfondi küsimusest ja üleilmastumisest. annan nüüd sõna Iirimaa ministritele. ja meil on võimalik ka hiljem siis äh, jätkata oma koostööd. suur tänu ja annan kohe sõna Richard Burton. Brutonile. Well, thank you very much indeed, Madam Chairman I.... suur tänu, tõesti, mul on suur au olla siin täna teie ees ja tutvustada Euroopa Parlamendile äh, meie töökava, me teame, et Lissaboni äh, lepingu tingimustes on teil kaasotsustamismenetluses tähtsam roll ja see on väga teretulnud ning on toonud meie otsustusprotsessi uue demokraatia elemendi. ma tean, et äh, te olete ulatanud käega liikmesriikide parlamentidele äh, ja peete, peate nendega üha rohkem arutelusid noorte tööpuuduse ja teiste tähtsate teemade üle ja ma tean, et teie komisjon tunneb tõsist muret sellepärast, et tähelepanu on liigselt keskendunud kärpepoliitikale tänapäeval ja minu valitsus tervitab igal juhul majanduskasvu ja töökohtade loomist, see aitab meie äh, rahanduse Äh, dissi-, rahandusliku distsipliini saavutamist tasakaalustada ja meie valitsuse jaoks on see eesistumise juures väga tähtis eesmärk, meie jaoks on olulised stabiilsus, majanduskasv ja töökohad ja ühtne turg on muutnud Euroopa Liidu konkurentsivõimelisemaks, on toonud kasu nii töö, töötajatele kui ka tarbijatele ja ma arvan, et me peame sellest ka lähtuma oma eesistumise käigus. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on loomulikult meie äh, säästliku töökohtade ja majanduskasvu loomise aluseks ja Euroopa Liidu majandusjuhtimise poolaasta protsess annab võimaluse liikmesriikidele koostööd teha, et saavutada meie ühiseid tööhõive ja, ja majandusega seotud eesmärke. Teie komisjon on õigusega rõhutanud, et eelarvemeetmed äh, majanduskasvu valdkonnas ja sotsiaalvaldkonnas peavad öö, äh, rakenduma üheskoos, neid tuleb langetada üheskoos, sellepärast nad on omavahel seotud, me täname teid majanduskasvu Äh, majanduse juhtimise semestriprotsessis osalemise eest ja meie anname, kanname hoolt, et teie arvamust võetakse läbi läbirääkimistes ja arvamuste vahetuses arvesse ja ka nõukogu ettevalmistavates kogudes majanduse, makromajanduse juhtimise struktuurides kavatseme sellega arvestada. nõukogu töörühmas püüdleme me praegu selle poole, et selgitada mõningaid tehnilisi küsimusi sotsiaalse muutuse ja innovatsiooniprogrammis ja selleks, et valmistuda ette tria-, triloogiks veebruarikuus Euroopa Parlamendiga. ma tean, et parlamendi ja nõukogu seisukohtade vahel on teatavaid erinevusi ja loodetavasti õnnestub õnnestub meil koostöö vaimus need lahkhelid lahendada ja kokkuleppele jõuda. majanduskriisi tingimustes, kus tööhõive tööpuudus on paljudes Euroopa Liidu riikides suur, püüame võtta seadusandlikke meetmeid, mis suurendavad tööhõivet ning on jätkusuutlikud, tagavad meie tööhõive säästlikkuse, jätkusuutlikkuse, võimaldavad töötajatel liikuda Euroopa Liidu erinevate osade vahel me ei tahaks äh, tööturul valitsevaid standardeid alandada äh, ja konkurentsi moonutada oma uute meetmetega. Euroop-, Iirimaa eesistuja on teatanud, et äh, tegeleme töötajate lähetamise küsimusega, see, sellepärast et see aitab kaitsta neid haavatavad, haavatavaid töötajaid, see on üks oluline prioriteet ka ühtse turu akti seisukohast ja loodetavasti õnnestub meil asjadega selle teema vallas edasi minna. ma tean, et te olete palju selle kallal töötanud ja on kaks ähm, lahkhelide põhjust ja äh, et äh, kaks artiklit, äh, artikkel kaksteist ja üheksa Äh, jagatud vastutus ja liikmesriikide kontrollimeetmed ja äh, ma kutsun teid üles esitama teie komisjoni arvamust, äh, mis, avaldama teie komisjoni arvamust, mis on ka meile juhtmõtteks. me töötame üldise lähenemise suunas oma eesistumise lõpuks, et kavatseme teha koostööd teie raportööridega ja variraportööridega, et selle toimiku küsimuses jõuda parlamendi ja nõukogu vahel ük-, üksmeelele. töötajate vaba liikumine on üks ühtse turu aluspõhimõtteid ja me jätkame pingutusi selle nimel, et meie ettepanekud toetaksid liikuvat tööjõudu, väga paljud liikuvad töötajad ei tea veel oma õigustest ja kohustustest ja me töötame uue nõukogu eh, uue seadusandliku ettepaneku kallal, mis kaitseb diskrimineerimise eest ja kaitseb eh, liikuvaid Euroopa Liidu töötajaid. töötame ka komisjoni uute ettepanekute kallal, mis puudutavad eh, meresõitjate tööhõivel, tööturu õigusi. tahame ka püüelda selle poole, et jõuda lõpule parlamendiga läbirääkimiste osas, mis käsitlevad elektromagnetiliste väljade mõjud töö äh, tingimustes Euroopa Parlament ja parlament äh, on äh, teinud järeleandmisi ja nende seisukohad on lähenenud, järgmine triloog leiab aset veebruaris ja ma arvan, et me saame veel lahendamata küsimustes kokkuleppele jõuda ning selle küsimusega lõpule jõuda veel enne Iiri eesistumise lõppu ja seda Euroopa Liidu tööjõu äh, huvides. siis äh, töötajate kaitse, äh, ohtlike kemikaalidega töötaja, töötavate töötajate kaitse ettepanek selles valdkonnas on oluline, sellepärast et see kannab hoolt selle eest, et mitmed tööohutust ja tervishoidu äh, puudutavad seadusaktid ei muutuks aegunuks ja kaotaks oma usaldusväärsust, võib-olla äh, loodame valmis saada triloogi ettepanekuga. kinnitan asjakohastele komisjonidele, et kriisi mõju ja majanduslangus äh, liikmesriikides ei äh, peaks põhjustama puuduliku seadusraamistiku töötervishoiu ja riskide vähendamise kohta. Iirimaa jätkab ka võrdse kohtlemise öö, äh, ettepaneku kallal töötamisega äh, ja me kavatseme esitada ette, uue ettepaneku teenuste ja toodete juurdepääsu äh, kohta puuetega inimestele, siis äh, Iiri eesistumine jätkab Euroopa Liidu koostööd Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga ja G kahekümne protsessi äh, jätkamine on meil ka samuti südame peal. me tervitame, et teie olete loomas sidemeid ILO-ga ja eesistuja koostöös liikmesriikide ja, ja tööturu osapoolte rahvusvahelise tasandiga kavatseb Äh, osaleda Oslos aprillikuus toimuval äh, kohtumisel ja ka rahvusvahelisel töökonverentsil äh, Genfis juunis. suur tänu! ja nüüd annan sõna John Burtonile, kes on sotsiaalkaitseminister. suur tänu, ütleb proua John Burton mul on suur au olla siin teie ees, ma olen äh, sotsiaalkaitseminister ja minu roll on väga laiaulatuslik, minu ülesanded on laiaulatuslikud, vastutan selliste traditsiooniliste sotsiaalkindlustuse äh, ja sotsiaalse kaasamisega seotud äh, teemade eest, aga vastutan ka selle eest, et töötutel inimestel on parimad võimalikud tagasi tööturule pääseda, et on pakutud aktiveerimisvõimalusi, koolitusi ja praktikavõimalusi me oleme oma süsteemi Iirimaal muutmas, nii et kui inimesed saavad sissetulekutoetust, siis samal ajal toetatakse neid teel tagasi tööturule, koolitustele, kogemuste kogumise protsessi toetatakse Iiri eesistumise ajal EBSCO nõukogus tegelema iseäranis nende teemadega ja minu üheks tähtsamaks osaks eesistumise jooksul on ülesandeks on see, et kutsun tööhõive ja sotsiaalministrid Dublinisse ametliku, mitteametlikule ministrite kohtumisele, mille, selle kohtumise eesmärgiks on toetada inimesi teel tagasi tööturule. erilist rõhku pannakse noortele, sealhulgas ka noorte tagatisele, noorsootagatisele ja ma tean, et teie komisjon on väga palju selle temaatikaga tegelenud. ja sellel mitteametlikul kohtumisel läbi toimunud mõttevahetus peaks täiendama Brüsselis toimuvaid ametlikke koosolekuid ja mul on väga hea meel, et teie komisjoni esinaine on võtnud vastu kutse ja nõustunud samuti Dublinisse kohale tulema ja seal räägitakse ka riiklikest tööturuteenustest kogu Euroopas, oskustest, majapidam-, pere, peredest, kus inimesed ei, keegi ei käi tööl, vanemate naisterahvaste kaasamisest tööturule, sotsiaalpartneritest ja kohtum-, toimuvad kohtu-, toimuvad kohtumised tööturu osapooltega ja sotsiaalse platvormiga, noort, noorsoogarantii ja minu jaoks üheks tähtsaks prioriteediks Euroopa peab seisma silmitsi väljakutsega, et äh, suur tööpuudus noorte hulgas on kahjustava mõjuga äh, noortele ja need äh, see mõju kestab kaua, kui me kiiresti ei tegutse hiljuti avaldati tööpuuduse näitajad nii euroalal kui ka Euroopa liikmesriikide kohta üldiselt. see on üsnagi masendav lugemine iseäranis, kui tutvuda noorte tööpuudust puudutava statistikaga. oleme veendunud, et jõuame kokkuleppele, pingutame selle nimel selleks, et kompromissile jõuda mööname, et äh, arvesse tuleb võtta kõikide liikmesriikide erinevaid tingimusi ja institutsioonilise ülesehituse erinevusi liikmesriikides äh, ja ning samuti tööturu osapoolte äh, tavasid, samuti ka eelarve võimalusi kõike seda tuleb arvesse võtta, aga oluline on see, et liikmesriigid oleksid pühendunud, nad oleksid valmis praktikas garantiid ellu viima, et me saavutaksime kiiresti käegakatsutavaid tulemusi. tervitame, nagu ma juba ütlesin, seda, et parlament on näidanud üles tõsist huvi selle teema vastu ja on selle kallal pühendunult töötanud, võtnud vastu mitmeid resolutsioone ja ka eelmisel esmaspäeval toimus Strasbourgis ka arutelu nõukogu soovitus on plaanis, aga nõukogu soovitused ei ole liikmesriikidele õiguslikult siduvad. eesistuja eesmärgiks on aga see, et liikmesriigid on täielikult teadlikud sellest, millised on äh, tekstis kehtestatud äh, eesmärgid seoses äh, noorte tööhõivega ja et liigutakse selle eesmärgi suunas ka praktikas noorsoogarantiid tuleb arvesse võtta parimal võimalikul moel, kui ähm, nõukogu lõpuks oma soovituse teksti valmis saab. mis puudutab äh, Euroopa äh, abi fondi enim puudust kannatavatele isikutele, nagu te teate, nõukogu on teinud ettepaneku uue abisüsteemi kohta äh, Euroopas enim puudust kannatavatele isikutele. Iiri eesistuja kavatseb jõuda nõukogus kokkuleppele ja kokkuleppele ka parlamendiga selleks, et see määrus saaks jõustuda esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist. rahastamismäär sõltub loomulikult sellest, äh, kas mitmeaastase finantsraamistikuga jõutakse edukalt ühele poole. tegemist on Euroopa Liidu toiduabiprogrammi järeltulijaga nii-öelda, aga see uus ettepanek sisaldab palju enamat kui toitu ja eeldab seda, et abi pakkuvad kogud peavad pöörama tähelepanu sotsiaalsele kaasamisele. eesistuja on valmis tegema tööd nõukoguga ja parlamendiga selleks, et lõplikud otsused saaks langetatud võimalikult kiiresti. kõik meie sotsiaalkaitsesüsteemid äh, seisavad silmis raskustega seoses äh, rahvastiku vananemisega ja reformid, mida liikmesriigid ette panevad, äh, arendavad toetusmeetmeid välja ja seetõttu me peame kandma hoolt selle eest, et sellised toetussüsteemid toetavad ka töötajate liikumist liikmesriikides direktiivi ettepanek, mis käsitleb töötajate mobiilsuse miinimumnõudeid ja parandades pensioniõiguste kaasaskantavust, on olnud meie töölaul juba aastaid, väga paljud eesistujad on püüdnud kokkuleppele jõuda ja Iiri eesistuja püüdleb äh, edusammude saavutamise poole äh, kuna meid ümbritsev reaalsus suurendab vajadust selle direktiivi järele. tööjõu ja tööturu mobiilsus on äh, praeguses majanduskriisi oludes, kus tööpuudus on suur, väga oluline ka täiendavad pensionid on olulised nii äh, relatiivselt kui ka suhteliselt äh, väga paljudes Euroopa Liidu osades ja seetõttu on nende roll töötajate vaba liikumise tingimustes üha suurem. ma tean, et Euroopa Parlament võttis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuaris vastu oma resolutsiooni Äh, ning nõudis, et liikmesriigid äh, tegeleksid pensionite kaasaskantavuse küsimustega ja äh, lähtudes Iiri eesistuja tööst, jätkab Iiri eesistuja intensiivseid läbirääkimisi töörühmades nagu minu kolleeg minister Bruton juba ütles, Iiri eesistuja püüab jõuda selleni, et EBSCO nõukogu osaleks aktiivselt majanduse juhtimise protsessis. Iiri eesistuja leiab, et Euroopa majandusjuhtimise poolaasta tugevaks küljeks on holistlik lähenemine, oleme teinud tihedat koostööd kõikide osapoolega selleks, et tagada, et meil oleks integreeritud teekaart majandusjuhtimise poolaasta jaoks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks. ja Iiri eesistuja rõhutab, et me peame jätkama integreeritud lähenemist riikide üle järelevalve teostamises, samuti tuleb tugevdada omanikutunnet liikmesriikides selle protsessi suhtes. ja nüüd tahaksin rääkida lühidalt ka sotsiaalinvesteeringute pakki, paketist. ma olen veendunud, et, et majanduskriis ei tohiks meid teelt kõrvale eksitada. Euroopa Liidul on ka oluline sotsiaalne külg ja ma arvan, et väga paljud teist on juba öelnud, ka mina ise olen seda varem öelnud, et me ei saa ainult keskenduda pankadele ja pankuritele. Euroopa Liit on inimeste liit ja ma saan aru, et komisjon kavatseb esitada sotsiaalse kaasamise paketi veebruarikuus selleks, et täiendada tööhõivepaketti, mis avaldati eelmisel aastal ma ei saa kommenteerida selle paketi erinevaid konkreetseid punkte, aga sellise paketi esitamine on oluline avaldus ja oluline sõnum, mis näitab, et sotsiaalpoliitika on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia oluline osa ja loodetavasti meie eesistumise on samuti tõendiks sellest. suur tänu, lugupeetud esinaine ja lugupeetud liikmed. suur tänu ja nüüd saab sõna kolmas minister, riigiminister Sharon Cannon, kes vastutab koolituse ja kutseoskuste eest. suur tänu! mul on väga hea meel tutvustada meie tööhõivekomisjonile Iiri eesistumise programmi seoses Euroopa üleilmastumisega kohanemise fondiga ja Euroopa Sotsiaalfondiga. mõlemad toimikud on vägagi olulised Euroopa Liidu eesmärkide saavutamise seisukohast kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja oluline on see ka meie juhtmõtte seisukohast, meie juhtmõte on stabiilsus, majanduskasv ja töökohad kokkulepe sektoriaalsel tasandil ja kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku küsimuses on oluline ning aitab tagada selle, et vajalikud rahastamisvahendid on kättesaadavad kahe tuhande kahekümnendaks aastaks eesmärkide saavutamiseks mõlemad fondid aitavad meil saavutada ka Euroopa Liidu strateegiaid, nagu näiteks uued oskused uute töökohtade jaoks, noorus noorsooliikumine ja, ja noorsoovõimaluste algatuse ja samuti ka noorsoogarantii. mis puudutab Sotsiaalfondi, siis Sotsiaalfondiga käsitletakse, Sotsiaalfondi käsitletakse kui osa üldisest ühtekuuluvuspaketist ning osaline üldine lähenemine on nõukogus saavutatud ühtekuuluvusmääruse küsimust, määruste küsimuses, sealhulgas ka Sotsiaalfondi küsimustes. minu kolleeg, kes vastutab avalike kulutuste ja reformide eest, tutvustab ühtekuuluvuspaketti täna parlamendi regionaalkoostöö äh, komisjonile osalises äh, üldises lähenemises on saavutatud päris palju äh, ja see kokkulepe on võimaldanud alustada parlamendiga triloogi ja ka Sotsiaalfondi määruse küsimuses. tahaksin tänada äh, Euroopa Parlamenti konstruktiivse koostöö eest äh, Sotsiaalfondi läbirääkimistes äh, siiamaani ja tahaksin õnnitleda parlamenti ka saavutatud edu eest programmeerimise ja temaatilise kontsentratsiooni osa käsitluse eest, küsimustesse kui me räägime investeeringutest, sotsiaalfondis investeerimise prioriteetidest, siis äh, kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani, äh, siis äh, need on olulised ja kompromisse töötatakse praegu välja, protsessis on mitmesuguseid väljakutseid, aga ma olen veendunud, et on võimalik saavutada edu ja jõuda kokkuleppele Iiri eesistumise ajal mitmeaastase finantsraamistikuga on seotud mm, olulised küsimused, aga seadusandlikust tavalisest seadusandlikust tavamenetlusest peetakse täiel määral kinni. mis puudutab globaliseerimisega kohanemise fondi, siis äh, loomulikult äh, globaliseerimise fondi tulevik on äh, samuti seotud tihedalt mitmeaastase finantsraamistiku aruteludega ja oluline on, et see fond on endiselt mitmeaastase finantsraamistiku aruteludel päevakorras. sellest on räägitud juba üle aasta, Küprose eesistumise käigus esitati mitmeid kompromissiettepanekuid ja paistab, et äh, eesis-, et, et nõukogu äh, jagab parlamendi muresid kõikides valdkondades ja võtab need arvesse. see puudutab äh, fondi kohaldamise aja ja töötajate tüüpi, keda see fond tulevikus puudutab ja me loodame kõigi nende teemadega eesistumise käigus tegeleda, oleme veendunud, et globaliseerimisega kohanemise fondi olukord muutub selgemaks, kui nõukogu langetab otsuse mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja me jätkame pingutusi nõukogus selleks, et jõuda kokkuleppele ka veel lahendamata jäänud küsimustele äh, ning äh, asuda pidama läbirääkimisi parlamendiga võimalikult kiiresti, et ka selle teemaga äh, ruttu ühele poole jõuda. suur tänu! suur tänu nende väga selgete sõnavõttude eest ja nüüd annan sõna koordina-, kõigepealt koordinaatoritele ja siis teistele kõnelejatele. kõigepealt äh, härra Tšabaööri ja siis äh, härra Aleksander Särkas, palun, Tšaba, äh, Tšabaööri Rahvapartei nimel, palun. suur tänu, lugupeetud esinaine tervitan kõiki Iirimaa eesistuja esindajad. meil oli suur rõõm kuulata teie prioriteete. ka meie leiame, et äh, on viimane aeg rääkida kärpemeetmetest koos majanduskasvuga, sellest räägitakse kogu Euroopas, aga, aga lugupeetud minister, te võite olla arv, võite olla kindel, et sõltumata fraktsioonilisest kuuluvusest selline teemaasetus äh, leiab siin palju toetust ja kahe tuhande kahekümnendal aastal on samuti äh, tööhõive meie jaoks äh, väga tähtsaks küsimuseks. rääkisime ka mobiilsusest, mis on samuti üks meie südameküsimusi, proua minister mainis samuti mobiilsuse küsimust ja sellega seoses tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et sellel deba-, arutelul on ka teine dimensioon, liikuvus ja kaitseküsimused ei ole, sotsiaalse kaitse küsimused ei ole alati tasakaalus ja arvamused selle soovitud tasakaalu suhtes on erinevad. rääkisite kõikidest päevakorrapunktidest meie päevakorras, puudutasite neid kõiki oma sissejuhatavas sõnavõtus, aga lugupeetud minister, me juhiksin siiski ühele asjaolule teil veel tähelepanu. komisjon on teinud demograafilise statistika kohta ettepaneku, kuid nad ei taha aktsepteerida et see aluslepingutes puudutab ka otsustusprotsessi ja ka parlamendi mandaati nõukogugi peab äh, selle teemaga tegelema, me peame jõudma olulise professionaalselt äh, vastuvõetava lahenduseni, aga see on ka poliitiliselt oluline küsimus. Äh, härra minister, ma ei tahaks aga selle peale rohkem praegu aega kulutada. lühidalt räägiksin paari sõnaga ka garantiidest või niisiis, proua minister, noorsoogarantii on oluline. Te olete rääkinud juba rohkem kui kaks minutit. Äh, te ei saa ise rääkida seitse minutit, ma annan teile ühe minuti, aga see on ka kõik, ütleb äh, proua esinaine. niisiis, äh, noorsoogarantii on väga oluline kuid äh, ma ei tea, kust peaksid tulema rahastamisvahendid täpselt äh, ja läbipaistvus on selle puhul väga oluline. mis puudutab toiduabi, siis sellest räägime täna pärastlõunal, tegemist on olulise teemaga ja igal juhul rahastamisvahendeid ei tohiks vähendada sellele programmile ja ma arvan, et teistest küsimustest räägivad teised kolleegid härra Sõrkas, kaks minutit, palun. kui te räägite kauem, siis teistel ei ole võimalust rääkida, palun. suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin tänada ministreid ning äh, sotsialistide fraktsiooni poolt äh, soovin teile kõike head eesistumise perioodiks. kuulsin teie avasõnavõttu ning olen täiesti nõus. meil ei ole mingisugust lootust ilmselt, et kaks tuhat kolmteist toob kaasa tõelised muutused, sellepärast et praegusel hetkel me näeme katastroofi, katastroofi nii tööhõives kui sotsiaalsetes äh, aspektides härra Burton, mis puudutab aasta kaks tuhat kakskümmend strateegiat, siis me oleme täiesti kindlad, et kui me seda kasinuspoliitikat ei muuda, siis kasvuteele ei ole võimalik tagasi pöörduda. me ei saa loota, et Euroopas on parema kvaliteediga elu siis kõigi jaoks. me kas muudame kärpeplaane või öö, äh, oleme katastroofi olukorras. praeguses hetkes me edasi eksisteerida ei saa. Euroopa kodanikud ei oota järgmisi eesistumisi, mis jätkavad jällegi tasakaalustamata muljet sellest, et ainult majandusnumbreid hoiavad otsuse tegijad silme ees ning makromajanduslikud kriteeriumid ja numbrite tasakaalu viimine on ainukene eesmärk, aga tööhõive olukord samas ja inimeste olukord ei muuta. loodetavasti ECOFIN-i nõukogus midagi muutub ning Euroopa valitsused saavad aru, et meil on vaja rohkem inimlikku mõõdet. kaks küsimust. kas te toetate uusi Äh, tööohutusalgatusi käesoleval aastal ning kas teile tundub, et praeguses poliitikas on ainukene viis edasi ainult kärpida, kärpida inimeste arvel ning äh, kolleeg Burton, soovin teile kõike äh, head ning ma loodan, et parlamendi kolm äh, väga suurt eesmärki saab järgitud, sellepärast et äh, kui me sotsiaalset mõõdet ei kaitse, siis inimesed jäävad lihtsalt rataste vahele ning enamik liikmesriike pole kahjuks midagi viimaste aastate jooksul korda saatnud selles osas. Euh, troisième intervenant Georges de Bac, Georges Bac et euh, Georges Bac et puis ensuite les ministres répondront. Euh, Georges Bac ja siis ma annan võimaluse ministritele vastamiseks. Madame la présidente, <coughs> ich möchte mich ganz kurz auf drei punkte beschränken, ich möchte als erstes suur tänu, proua tahaksin kõigepealt tervitada eesistujaid, ma arvan, et te olete oma sissejuhatavates sõnavõttudes kõiki neid punkte ka katnud, mida meie oluliseks peame. kõigepealt teie tegevusvaldkonnas, seda juba ka peaminister puudutas oma sõnavõtus, et mitmeaastane finantsraamistik on väga oluline. minu arust peaksite te Iiri eesistumise ajal väga selgeks tegema, et me ka tuga-, tulevikus äh, peame saama ligipääsu vastavatele finantsvahenditele äh, selleks, et sotsiaalpoliitikat korralikult ellu viia. minu arust on tegemist äh, väga moonutatud maailmaga, kui me hakkame säästma eelarvelisi vahendeid ja samas ei saa me sellisel juhul ellu viia ei strateegiat kaks tuhat kakskümmend ega muid oma eesmärke. minu arust peaksid olema äh, finantsvahendid alati kooskõlas ka poliitiliste eesmärkidega. teiseks tervitan ma teie väljaütlemist, et kriis ei saa olla mitte mingisugune ehm, ettekääne selleks, et inimeste tööohutust kuidagi vähendada ja tervishoidu, igal juhul tuleb seda valdkonda parendada ja homme hääletame me asbesti äh, Äh, raporti üle, ma arvan, et see on väga oluline raport, äh, mis puudutab tööohutust ning äh, see kutsub vaevale nii komisjoni kui ka liikmesriigid mitmes aspektides. ma arvan, et noorte töötus on oluline teema, samas ei saa me ainult piirduda mitte noortele keskendumisele, keskendumisega ja ma loodan, et te ka selles äh, Äh, valdkonnas olete vankumatu, sellepärast et on liikmesriike, kes ei taha õiguslikult siduvaid kokkuleppeid. ta tahab, äh, liikmesriigid tahavad äh, teatud mõttes garantiisid, aga samas ei taha nad mingisuguste konkreetsete algatustega kaasa minna, mis oleksid õiguslikult siduvad. ma loodan, et te selle vastu midagi saate ära teha, aitäh! Euh, merci beaucoup. Euh, Madame Hirsch, finalement. Euh, suur tänu, proua Hirsch. donc je vais la prendre aussi pour deux minutes et ensuite je vous donnerai. proua Hirsch, kaheks minutiks. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch. suur tänu äh,, proua esinaine ja tahaksin liberaalide nimel teid tervitada täna siin meie juures. Te olete väga paljudest teemadest juba sissejuhatavas sõnavõtus rääkinud. meie ees on ka väga palju tegelemist vajavaid teemasid, aga tahaksin teha mõningad märkused liberaalide fraktsiooni nimel. loomulikult äh, ümberstruktureerimise meetmed ja struktuursed reformid on vajalikud selleks, et üksikute liikmesriikide konkurentsivõimet äh, äh, hoogustada ja taasluua, aga sellegipoolest on vaja meil leida ka tasakaal lisaks äh, kasvu ja kasvu hoogustamise võimaluste vahel. Äh, äh, muidugi on väga oluline tõsta tööhõivet, tööhõive määra. see on võimalik ainult juhul, kui ettevõtted ise loovad töökohti. seda me peame rõhutama ja väga oluline keskpunkt ongi, et ettevõtjad loovad töökohti. meie ülesanne poliitikutena on tekitada selleks vajalik poliitiline raamistik eelkõnelejad äh, ju ütlesid, et tööpuudus ei puuduta mitte ainult noori inimesi, aga noortele inimestele tuleb keskenduda. sellepärast, et me ei tohiks kindlasti usu, unustada, et kui noor inimene ei ole kunagi olnud töösuhtes, siis järgmistel aastatel ei ole tal oma eluloo kirjelduses midagi ette näidata ja tööturule integreerimine on veelgi raskem nii et äh, noori inimesi, kes äh, täna tööd ei leia ning äh, kellel ei ole võimalust ennast integreerida ei tööturule ega ühiskonnale, siis järgnevate kümnete, kahekümnete aastate jooksul see tekitab väga suure tagasilöögi meile kõigile. nii et meie jaoks tööhõive on küll väga oluline, aga ettevõtetele tuleb anda toetavad meetmed selle jaoks. jah euh, au ministre euh, Bruton. Il y a donc une question. Annaksin euh, nüüd äh, äh, ministritele võimaluse vastata. Ministre Burton. Kõigepealt äh, äh teemade valdkonna kaupa härra Bruton ja Burton ja sotsiaalkaitse küsimused äh, nõukogu algatused. härra Öri esitas küsimuse, mis käsitles äh, rahvastikustatistikat ja ma arvan, et ükski kohalolevatest ministritest ei tegele selle küsimusega, nii et äh, esitame siis äh, selle omal ajal õigele ministrile, aga alustame siis härra Brütoniga. suur tänu! suur tänu kõigile panuste eest ja sõnavõttude eest, aga mulle tundub, et vähemalt teie sõnavõttudest jäi domineerima üks ühine liin, meil on vaja kasvualgatusi, meil on vaja tööhõive kasvu ning eh, me näeme ka Euroopa semestri algatuse puhul neid samu eesmärke. meie oleme sama meelt eesistujana meil on vaja äh, kindlasti omas endas koduriigis kord majja lüüa, meil on vaja panku äh, tugevdada selleks, et äh, töökohti oleks võimalik luua, meil on vaja koolitusvõimalusi laiendada, väga palju on neid teemasid ka meie jaoks olulisi selleks, et tasakaalustatud kasvu ja taastumist tagada. praegu on ajakohane nende asjadega tegeleda ja meil on nii EBSCO kui ECOFIN-i äh, otsuseid vaja oodata, loodetavasti jõutakse õigete sihtideni. loomulikult äh, tööohutus, äh, tervishoid tervikuna on väga oluline, komisjon selles valdkonnas on strateegiat välja töötamas. meie vaatepunkt on selline, et meie tööohutuse ja tervishoiu äh, süsteem on väga oluline konkurentsieelis, sellepärast et see toetab töökoha kvaliteeti ning äh, meie konkurentsieelise väljaehitamisel on see väga tähtis. mina ei ole sellisel arvamusel, et äh, konkurentsi tihenevates tingimustes peaksime me kuidagi järele andma tööohutuse äh, standardites. ma saan aru sellest, et demograafia statistika valdkonnas on siin erisused, härra Ori seda välja tõi ja arvamuste lahknevus siin on, aga meie eesistujana püüame töötada eh, selleks, et leida mingisugust ühtset konsensust selles osas. palun, kolleeg Burton nüüd. Eh, mis puudutab eh, härra Furry viidet liikuvusele ning sellele, et meil on vaja jõuda edasi ka pensionide ülekandmise võimaluste osas. ma arvan, et kuna igast liikmesriigist on aina rohkem neid inimesi, kes aastaid veedavad teises liikmesriigis tööd tehes, võib-olla on nad veel läinud edasi kolmandasse riiki või koju tagasi pöördunud, siis täiendavat pensionit on igal juhul vaja äh, vajalikud selleks, et pensionieas tagada inimestele sissetulek. ma tean, et tehniliselt on need asjad väga raskesti saavutatavad, aga meil on vaja põhimõtteliselt selles edasi liikuda. mis puudutab härra Serkase kommentaare äh, tasakaalutuse osas, äh, matemaatilised viited äh, majandusteadlaste poolt ja inimmõõde, jah, loomulikult majandusteadlased saavad aru, et nõudluse puudus on väga oluline probleem ja kuna me räägime siin just sotsiaalküsimuste valguses, mina ise olen sotsiaalkaitseminister, siis ma võin öelda, et Iirimaal praeguses hetkes on sotsiaalkaitse lahendus see, kui ma võin teile tuua näiteks Iiri lahenduse, on see, et nõudluse puudust korvatakse äh, Äh, sellepärast, et isegi sotsiaalkindlustuse süsteemis saadavad äh, toetusrahad äh, on ju need, mida inimesed kulutavad regioonis, kulutavad poodides ja see toidab jällegi majandust. ma arvan, et kogu tööhõive probleem on väga oluline, see mõjutab nii noori kui vanu aga just eriti noored inimesed äh, on eriti raskes olukorras, sest kuna me statistika järgi näeme, et töötustatistika, mille komisjon äh, on avaldanud hiljuti, ütleb, et noorte töötus on kaks korda nii suur kui vanemate inimeste tööpuudus, sellepärast et äh, tööturutingimused on kitsamad, noored inimesed alles sisenevad tööturule äh, ja seetõttu noortegarantii paikaseadmine oleks tähtis, sest see annab inimestele võimalused liikuda edasi ning ka võimalus nendele, kes pärast äh, õpinguid äh, saavad kuidagi ligipääsu töökohale. võib-olla on selleks vaja näiteks praktikat, äh, et töökogemust talletada või et edasi õppida, aga esimene töökoht on väga-väga oluline eriti just neile noortele, kes võivad olla näiteks sotsiaalselt tõrjutud mingitel teistel põhjustel, neil on vajalik võimalus osaleda ja Iirimaa eesistumise ajal me loodame selles osas edasi liikuda. loomulikult nõukogu soovitus on see praegu, aga kui me oma raamistiku kokku paneme, jõuame me ehk kokkuleppele, mis oleks vajalik äh, selleks, et Euroopa inimesed saaksid tagasi pöörduda tööturule ja nüüd tulles tagasi härra Serkase kommentaari juurde, siis on töötavatel inimestel ka raha, mida kulutada, et majandust üleüldisemalt hoogustada. Ka VKE-dele on see aspekt väga oluline, eriti just alustavatele ettevõtetele ning ma loodan, et nii noortele kui ka vanadele on rohkem võimalusi tulevikus alustada omaenda ettevõttega ning neil Äh, oleksid võimalused alustada ettevõtlusega, sellepärast et iseendale tööandjaks olemine ning ettevõtlus üleüldiselt on kogu Euroopa majanduse taastumisel väga oluline. suur aitäh automaatse stabiliseerimise kohta. Mm, ja mm, vastuseks siin äh, sõnavõtjatele tahaksin öelda, et äh, Euroopa Parlament tegeles selle küsimusega, komisjon räägib küll noorsoogarantiist, selle asemel, et avatud koordineerimismehhanismi kasutada, seetõttu no, mm, oleks vaja automaatset mehhanismi, niisugust noorsoogarantiid, mida Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid kasutada kui, kui Euroopa öö, instrumenti ja tõesti, et see aitaks maandada neid pingeid, mis tulenevad majanduse tasakaalustamatusest, makromajanduse tasakaalustamatusest ja eh, eh, loodame, et teie eesistumise ajal eh, tõstatatakse see teema EBSCO mitteametlikul nõukogul. tuleb arvestada ka Euroopa Parlamendi seisukohaga. härra Cannon Te rääkisite mitmeaastasest või, või te, teie käest küsiti mitmeaastase finantsraamistiku kohta. Nendest sõnavõttudest võiks järeldada, et tööturul on kaks suurt väljakutset, esiteks järjest rohkem noori on töötuid ja välja, järjest rohkem on ka pikaajalisi töötuid kui me nüüd vaatame meie teema eesmärke äh, Euroopa Sotsiaalfondi äh, äh, uues projektis, siis te näete, et nende teemadega kavatsetakse tegeleda, ESF määruse temaatilised eesmärgid ongi tööhõive toetamine, edendamine, investeerimine koolitusse, elukestvasse õppesse, täiendkoolitusse ning äh, sotsiaalse kaasatuse äh, edendamine ning vaesusvastane võitlus. samuti tuleb tähelepanu pöörata avaliku sektori rollile ning äh, kui me räägime e, mitmest finantsraamistikust, siis siiani oleme suutnud investeeringuid toetada ESF-i, e seoses ESF-i uue määrusega hea küll, nüüd äh, järgmised neli äh, küsimuse esitajat, ma loen ette, kes need esitavad küsimuse. proua Blinkevitš-Jute, Skridlevska, Darden, Jazovjetska ja lõpuks äh, Costello, Regner, Esaja ja Harkin. Need nimekirjad on nüüd kinnised, kõigepealt proua Blinkevitš-Jute, palun suur tänu, proua esinaine. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki kolme Iiri ministrit, teie eesmärgid on väga ambitsioonikad. ja ma tõsiselt usun sellesse, et Iirimaad saadab edu, sellepärast et seitsmendat korda olete eesistuja rollis. tegemist ei ole just algajatega selles vallas. mõned küsimused minu poolt. minister Burton mainis, et et Iirimaa kavatseb töötada diskrimineerimisvastase direktiiviga. tahaksin küsida, milline on teie ootus tuleviku osas ja tulemuste osas äh, läbirääkimistel liikmesriikidega? see äh, arutelu on praegu kahjuks patiseisus. teine küsimus äh, on ka minister Birdnerile. Teie omaette silmitsi väga tõsise probleemiga, mis puudutab äh, sotsiaalset äh, tõrjutust äh, ja suurt tööpuudust. kas teile näib, et te leiate ühise aluse, mis puudutab kokkulepet nendes osas, kes kannatavad tõsise vaesuse all, liikmesriikide positsioonid selles osas kahjuks lahknevad minu järgmine küsimus läheb äh, riigiminister Cannonile üleilmastumisega kohandumise fondi osas. see fond on väga oluline selleks, et vastata nendele probleemidele, mis on kõige akuutsemad tänases Euroopa Liidus. mõningad liikmesriigid on olnud väga edukad, et äh, selle fondi vahendeid kasutada äh, sellegipoolest on ka teisi liikmesriike, kes arvavad, et see fond ei ole vajalik. ja minu küsimus, kas Euroopa Liit leiaks kompromissi, äh, kuidas selle fondiga edasi toimida. minu viimane küsimus puudutab Erasmuse programmi, mis on just väga oluline noortele inimeste huvisid silmas pidades. millised on teie ootused, mis Erasmus programmi puudutavad? Skšitlevska on järgmine kõneleja, palun. E, suur tänu, Äh, proua esinaine, teen lühidalt. ja küsin kohe küsimuse ära. Hmm, tahaksin küsida teie käest äh, töötute ja noorte töötute kohta Iirimaal. minu küsimus läheb seega äh, minister Burtonile. milline on töötuse struktuur viieteist kuni kolmekümne aastaste noorte hulgas Iirimaal? milline on oluline olukord praegu võrgus eh, nende osas, kes ei ole praegu koolitusel, ei osale ülikooliõpingutes, ei ole eh, töökohal. kas eh, teil on mingisugust, mingisugused struktuurid nende noorte jaoks, kes näiteks tahaksid ise alustada ettevõtlusega? ja nüüd tagasi pöördudes noorte garantiiskeemi juurde, mida te ka oma ettekandes mainisite, te ütlesite, mida Euroopa peaks tegema selleks, et noorte inimeste töö, tööhõivet muuta, et üks võimalus oleks äh, noorte garantii kasutamine. aga minu küsimus on järgmine. nimelt, kas ei ole riski mitte, et äh, selline süsteem, noorte garantii, võiks näiteks riivata teisi ühiskonnagruppe, näiteks äh, noori emasid, kes tahaksid tagasi pöörduda tööturule?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 Mm, mul ei ole vaja teid veenda selles, kui tähtis on noorsoogarantii, töögarantii äh, ja ma ei pea ka veenma teid äh, Euroopa Sotsiaalfondi tähtsuses, äh, globaliseerumise kohanemise fondi tähtsuses, aga ikkagi noorsoogarantii juurde tagasi tulles äh, oleks vaja, et liikmesriigid äh, mitte ainult ei võtaks üle äh, neid põhimõtteid, vaid et neil oleksid ka äh, piisavad vahendid, kas sotsiaalfond abistab selles suhtes või on vaja mingit erifondi. nüüd globaliseerumisega kohanemise fond, me oleme kõik veendunud selles, et selle fondi töö peab jätkuma, osad kolleegid sellega ei nõustu, aga mm, jällegi, töö eda-, jätkamiseks on vaja vahendeid. kas peaks ilmselt ähm, kiiremini reageerima selle fondi poolt, kas oleks vaja rohkem vahendeid, äh, kas seda ei võiks kasutada rohkemate töötajate abistamiseks ja võib-olla oleks sellel ka ennetav Äh, iseloom sellel fondil. seega äh, see raportis räägiti, sellest raport käsitles restruktureerimist ja nüüd lõpuks fond kõige kaitsetumate toetamiseks. minu meelest on see strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega hästi seotud, seal on ette nähtud võidelda vaesusega ja loomulikult tuleb reageerida otsustavalt seega kui ma nüüd kuulasin teid, siis ähm, Äh, sain aru, et kõik sõltub sellest, milliseid vahendeid äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, kaudu saab eraldada, aga ma olen natukene nagu üllatunud ühest küljest. räägime vahenditest, mis, mis peaksid meieni jõudma, aga samas me ei ole ka päris kindlad, et meieni jõuavad. Teie, ministrid, kas teie olete päris veendunud? proua Viir soovis sõna vist. Äh, ma panen teid kirja ja kui meil aega jääb, kindlasti anname teile sõna, praegu läheme olemasoleva nimekirja alusel edasi. Äh, proua Jaslovetska. suur tänu, proua president, ma tahaksin ka tervitada Iirimaa eesistujat. Te olete väga ambitsioonika programmi siin ette kandnud ja ma ei ole üldse üllatunud, sellepärast et Äh, vähemalt äh, mitmeid aastaid juba Iiri ühiskond on tegelikult näidanud, kui vastutustundlikud ollakse ja kui ambitsioonikad ollakse. nii et ma soovin teile teie teel igati edu. mul on väga hea meel, et lähetatud töötajate direktiiv on teie eesistumise ajal äh, üks olulisi prioriteete, tegemist on direktiiviga, mis vahel tekitab väga suurt vastukaja, mõningad äh, sätted selle osas on ka problemaatilised, kas teatud ühiskonnagruppidele või teatud riikidele. ma loodan igal juhul meie komisjoni ja teie eesistuja vahel väga head koostööd. Iirimaa eesistumine on alanud äh, kärpe ja kasvu äh, kombineerimise egiidi all ma tean, et igal juhul säästa on vaja, kui kriis on puhkenud, vaja on äh, säästa raha tavaliselt kõige olulisemate tegevuste jaoks, aga meie komisjon on äh, võtnud vastu äh, raporti sotsiaalsete investeeringute osas ja minu küsimus kas te planeerite tegevusi, mis siin sotsiaalseid investeeringuid toetaksid? sellepärast, et ma arvan, et kõige parem kapital, mis Euroopa käsutuses on, on Euroopa inimesed. ja just kriisiolukorras on sotsiaalsed investeeringud väga olulised härra Cannon mainis ka mitmeaastast finantsraamistikku, mis peale mitmeaastase finantsraamistiku veel tegevusele tuleb, on minu küsimus. annan sõnajärje üle nüüd kolmele ministrile, võib-olla saab nüüd äh, vastupidises järjekorras sõna võtta härra Cannon, palun uh,. Again some uh, common themes emerging jällega tundub, et kõikide märkuste puhul me näeme ühtseid äh, ühendusjooni, aitäh! globaliseerumisega kohanemise fondi osas on äh, Iirimaal väga palju kogemusi. see on hüveks olnud tuhandetele meie inimestele ning on aidanud äh, väga dramaatilistes olukordades hakkama saama, saada, kus ettevõte näiteks enam ei eksisteeri, on maksejõuetu, on aidanud tagasi inimesi tööteele nii et selles osas on fond olnud väga eriline Iirimaal, mõningad inimesed on selle abil saanud kohe tööturule tagasi, mõned on saanud oma kvalifikatsioonile toetust, edasikoolitust ja nii edasi. ka väga paljud inimesed on ise alustanud ettevõtlusega vastavalt sellele kogemusele, mis nad oma endisest ettevõttest on kaasa toonud, mõningad kolleegid on ka ühinenud nende uute ettevõtetega ja ka hargmaised et äh, ettevõtet, äh, üks kohalik näide on selles, et äh, kõnekeskus suleti, sada viiskümmend inimest jäi töötuks ja need töötajad võeti üle ühe uue ettevõtte poolt, kes kohalike poolt loodi. nii et kui me räägime selle globaliseerimisega kohanemise fondi tulevikust, siis on liikmesriike jah, kes ütlevad, et see ei ole tuleviku tarvis oluline ja nii edasi, aga olukorrad arutelud, mis mitmeaastase finantsraamistiku ümber toimuvad, eh, me saame öelda, et eh, teatud investeeringuvaldkonnad on väga olulised, me peame neid toetama, et need oleksid eh, tõhusad. me peame vaatama ka globaliseerumisega kohandumise fondi versus sotsiaalfondi. tundub, et globaliseerumisega kohandamise fond on isegi Äh, aidanud paremini kohaneda nende olukordadega, kus palju inimesi jääb korraga töötuks, samas Sotsiaalfondi vahendid ei ole olnud nii äh, head selles osas. ettevõtete äh, sulgemised võivad ühte ja sama regiooni mitu korda mõjutada, mis tähendab seda, et eelarvesse tulevad suured augud, inimesed on ilma tööta ja globaliseerumisega kohandumise fond aitab neid Äh, seda katastroofi tavaliselt vältida. mis puudutab restruktureerimisi, siis äh, globaliseerumisega kohanemise fond ei ole äh, praegu jõutud kokkuleppele selles osas, milline peaks olema täpselt töökohtade kaotamise juhtumite skaala, et sealt abi saaks Äh, kindlasti on oluline, et need vahendid äh, suunatakse ka inimeste täiendkoolitusse, juhul kui ettevõtet sulgetakse, sest siis on vaja nendele inimestele uusi oskusi, et tööturule pöörduda. ka Sotsiaalfondi vahendid äh, saavad aidata täiendkoolituse vahendite pakkumisega. suur aitäh! mis see pöörd on, kolme ministri puhul jääte teie alati keskele. nii et võtke sõna, kui soovite. Äh, proua Burton, noortegarantii kohta olid mitmed küsimused siin juba ja minu küsimus äh, või tähendab, tahaksin vastata küsimusele, mida Johanna esitas äh, noorte garantii rahastamise kohta soovitus näeb ette, et Euroopa Sotsiaalfondist kasutatakse vahendeid, liikmesriigid teevad seda selleks, et toetada noortegarantii skeemi täitmist. aga volinik Andor on viidanud sellele, et kogu Sotsiaalfondi ja teiste Euroopa fondide summad sõltuvad mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimise tulemustest ja seetõttu ei tea me veel tule-, lõpptulemust liikmesriikide jaoks on oluline rõhutada äh, noorsoogarantii prioriteeti. Te küsisite ka tööhõi-, tööpuuduse määra kohta Iirimaal. Iirimaal on tööpuuduse määr praegu neliteist koma kuus protsenti ja noorte töötute äh, protsent on topelt sellest nii et äh, ma arvan, et enamikus liikmesriikides noored, kellel on väga head kvalifikatsioonid, kellel on kõrgharidus, nad ei kannata tööpuuduse all äh, niivõrd kui need äh, noored, kes on koolist ära läinud varem või välja kukkunud varem ja ma arvan, et Iirimaa kogemus ei ole ilmselt üldse teistsugune, see on tavaline pilt. aga ma arvan, et majanduslanguse situatsioonis Iirimaal oleme me väga mures noorte inimeste puhul, eriti just äh, noorte meeste puhul on see olukord väga hull, kes äh, langevad koolist välja isegi enne keskhariduse omandamist. ja kui me räägime noorte garantiist, siis äh, me peame olema väga keskendunud. Iirimaal oleme me väga palju kulutanud Äh, sotsiaalfondi vahendeid äh, selliste noorte eest hoolitsemisel. Äh, minister Cannon rääkis noortest, kes kaotavad oma töökoha küll, aga neid on võimalik koolitada ja minu valdkonnas on mitmeid algatusi nende inimeste suhtes, kes on äh, just ehitussektoris kaotanud töökohad. paljud neist on näiteks insenerid ja me pakume neile täiendkoolitust, äh, edasisi koolitusvõimalusi, et nad saaksid näiteks IT-sektoris tulevikus tööd, sellepärast et Euroopas keskne, keskmiselt on IT-valdkonnas äh, tööjõudu, tööjõudu puudu ja ehk need insenerid saaks sinna kaasatud mis puudutab stabiliseerimisküsimust, siis ma arvan, et majanduslanguse ajal peaks olema võimalik kulutada raha selleks, et pehmendada mõju inimestele, kes on kõige rohkem haavatavad ühiskonnas. ja nüüd vaadates jällegi Iiri statistikat ning mis puudutab äh, naisi üksikvanematena, siis äh, sotsiaalse siirde äh, osas me näeme Iirimaal et, et kuuskümmend üks protsenti on meil õnn, õnnestunud vaesusriski pehmendada, mõningates Euroopa riikides on see ainult kolmkümmend protsenti. ja seetõttu, kui proua esinaine räägib stabiliseerijate mõjust majanduskeskkonnas, siis äh, läbi kulutamise nõudluse tõstmine tegelikult äh, on väga oluline, sellepärast et kui nõudlus kasvab, siis äh, kasvab ju ka teenuste järele nõudlus ja majanduskeskkond muutub paremaks, aga see tõstab ka väga paljud ühiskonnagrupid välja vaesusest ning see on tegelikult sotsiaalse kaasatuse meede edasi, noored äh, ise endale tööandjatena, ettevõtjatena. ma arvan, et iga noorteprogrammi osas äh, on Iirimaal mitmeid programme, kes aitavad äh, kõikides vanusegruppides inimestele oma ettevõtlusega alata, aga ma arvan, et iseendale tööandjaks olemine on väga oluline tuleviku majandussektor ning see tegelikult aitab ka eneseteostuse teel neid inimesi, kes tahavad oma ettevõtlusega alata suur aitäh. järgmine minister, palun. võib-olla, ma ei tea. ma ei ole päris kindel, kes oskab vastata, aga äh, tööturvalisuse strateegiaga, meie komisjon on väga huvitatud sellest, ma saan aru, te ootate Euroopa Komisjoni algatust, et strateegiaga tegelema hakata, aga mil määral võib siis tõesti loota Iiri eesistumisele, et komisjon tuleks tõesti uue tööohutuse ja tervishoiustrateegiaga välja? kõigepealt kolleegid siin küsisid äh, diskrimineerimisvastase direktiivi kohta. see on tõepoolest väga oluline direktiiv ja see tegeleb just äh, puudega inimeste kaitsega eelkõige äh, ning me loodame selles osas edusamme tagada. aga see on väga keeruline, sellepärast et ühehäälsustingimus on ning ka õiguskindluse küsimused on tekkinud. E, ning e, see toob kaasa mineviku direktiivide muutmise, see on tekitanud nõukogus raskusi, aga me loodame sellegipoolest e, edasi minna. proua Jakovletska tõstatas lähedatud töötajate direktiivi küsimuse, see on meie jaoks väga oluline prioriteet ja me loodame, et komisjon ja parlament jõuavad ühtsele seisukohale. see on väga olu-, oluline, aga väga keerukas. ja nõukogu jaoks on see ka prioriteet, aga me loodame lähedatud töötajate osas jõuda kokkuleppele just nende kahe terava probleemi osas, mis praegu tekkinud on ja töötame loomulikult koos parlamendiga Te rõhutasite ka seda, kui oluline on sotsiaalsed investeeringud ning sotsiaalsete investeeringute algatamine, eriti just kärpemeetmete taustal. loomulikult eh, ma tervitan eh, ka neid uusi mikrorahastamise võimalusi, liikuvise tagastamise, liikumise tagamise võimalusi, eh, samuti erinevad äh, investeeringupangad aitavad äh, rahastada äh, neid algatusi. proua esinaine, teie ise tõstatasite küsimuse, kui oluline on tööohutuse ja tervishoiu valdkonna rõhutamine. meie igal juhul võtame selles osas algatuse siis, kui pealiinid on selgeks tehtud. meie mõte oli see, et võib-olla natukene tagant lükata komisjoni, et ta midagi ette võtaks oleme nüüd jõudnud viimase ploki juurde, Costello ja Regner on esimesed kõnelejad, palun. And... suur tänu, proua esinaine, ja ma tahaksin tänada kolme ministrit nende panuse eest ning tervitada teid Euroopa Parlamendis. mul on väga hea meel ja ma olen uhke selle üle, et Iirimaa eesistuja äh, rõhutab oma programmis sotsiaalset dimensiooni. ma arvan, et see on väga oluline. sada kuuskümmend miljonit inimest on täna vaesusriskis ning nelikümmend miljonit inimest kannatab täna äh, puudujääkide käes. Äh, nad on ilma jäetud elatisest. mina ise olen raportööriks äh, nende teemade osas ning uued äh, fondid peaksid äh, rõhutama äh, sotsiaalse kaasatuse aspekti ka rahastamisel. me töötame vabaühendustega liikmesriigi tasandil, Euroopa tasandil, eriti just Prantsuse, Belgia ja ka Saksamaa vabaühendustega, sealhulgas ka Iiri vabaühendustega ning väga paljud nendest inimestest on tulnud meie juurde ja öelnud, et need instrumendid on väga olulised, olulised vaesusvastases võistluses ja samas saadakse aru, et meil on vaja kõikehõlmavaid poliitikaid selleks, et täielikult vaesust kõrvaldada või seda vähendada. ja seetõttu on mul väga hea meel, et Iirimaa esi, eesistuja on pühendunud noorte garantiile ning ma ootan koostööd teiega selles valdkonnas. minu viimane küsimus puudutab seda, et noortegarantiiga seoses on minu arust oluline, et ka praktika kvaliteet kasvaks ning oluline on see, et noored inimesed, kes äh, osalevad õpipoisikoolitusel või praktikal, neid ei kasutataks kurjasti ettevõtetes ära. Äh, mis te selles osas teete? Äh, oluline on, et äh, nendele, kes kõige rohkem puudust kannatavad, oleks äh, finantsvahendid ning et nende potentsiaali kasutatakse maksimaalselt ära. suur aitäh, kolleeg Regner. ja siis proua Esaja. suur tänu. praegu toimub väljas suur demonstratsioon selleks, et võidelda eh, sanktsioonide ja kontrollide osas eh, ning koostöös eh, ametivõimudega. mis on selles osas Iirimaa eesistujale öelda? edasi, sotsiaalne siire ja innovatsioon. Euroopa Parlament tahab siia sisse luua neljandat sammast selleks, et eriti noorte tööpuudusega võidelda see tähendab eriti just äh, seda, et äh, kuidas äh, Iirimaa eesistuja suhtub neljandasse sambasse noorte töötusega võitlemisse. proua Esaja ja ähm, siis proua Harkin. suur tänu, proua esinaine. mina tahaksin küsida minister Burtoni käest. Te mainisite äh, toiduabiprogrammi osas ja me teame, et nõukogus ei ole seal kokkulepet, sellepärast et see ei tohiks olla mitte Euroopa-ülene algatus, vaid liikmesriikide sotsiaalpoliitika valdkonda kuuluv. mis on teie arvamus selle kohta? edasi küsimus toiduabiprogrammi osas. toidu äh, väljajagamine on teht-, on korraldatud liikmesriikides vabaühenduste ning ka kiriklike organisatsioonide poolt, need on väga olulised partnerid. Äh, küsimus on, milline on nende organisatsioonide positsioon uue toiduabiprogrammi puhul? sest see ei ole mitte ainult toidukoti äraandmine inimestele, vaid peaks olema ikkagi inimkontakti ja, ja teiste abivõimaluste kombineerimine siin. ja selles osas on kirikuorganisatsioonid ja vabaühendused väga olulised Euh, merci. suur aitäh, proua Harkin ja siis proua Viir. Thank you very much, uh, madam chair First.... suur tänu, proua äh, esinaine, kõigepealt äh, tervitan kolme ministrit, soovin edu nende tööks, äh, vabandan, et ma ei olnud varem kohal. mõningad küsimused. kõigepealt minister Cannonile, te rääkisite globaliseerumisega kohandamise fondist ja minu küsimus on äh, et blokeeriv vähemus on selle vastu praegu ja kuidas teie Iirimaa eesistujana saate veenda teisi, et nad peaksid selle ettepanekuga edasi minema? kas parlamendi ettepanek annab hea aluse teie tööks, kas teil on uusi ideid selles osas? see on äh, siis minu poolt küsimus teile ja minister Burton, mõningad eh, kolleegid on juba viidanud sellele, et toiduabi tuleb anda puudust kannatavatele. Eh, Lordide Koja ja Bundestagi ning teiste parlamentide raporteid olen lugenud, eh, mis on öelnud, et väga hea, kui toiduabiprogrammi rahastati ÜPP all, aga praegu ei nähta seda enam Euroopa Liidu pädevuses olevana ning väga palju on selle abiprogrammiga seotud bürokraatiat. kuidas teie panete ette, mida me peaksime siin edasi tegema? sest äh, selleks, et toiduabiprogramm oleks edukas, on see väga oluline, et me midagi teeksime. edasi, noortegarantii. kuidas äh, näete teie, ilmselt on see Iiri kohane küsimus, aga kuidas te näete, et äh, see rahvusliku õpipoisikoolitusega ühtib? kui teil aega on, siis ehk saaksite selle programmi ja skeemi eduloost meile rääkida Mm, veel üks kommentaar, rääkisite tööpuudusest, aga enamik liikmeid peaksid ka teadma seda, et meie migratsioonitase on ka väga äh, kõrge, riigist on lahkunud eelmisel aastal seitsekümmend tuhat inimest, nii et kujutage ette, milline oleks meie noorte töötus siis, kui inimesed ei lahkuks, et otsida töökohta kuskil mujal. edasi, minister Burton, äh, proua Regner mainis neljandat sammast ähm, siin on erinevad mikrofinantseerimisvahendid, Euroopa Liidu maksud ja nii edasi. nõukogu ei ole alati olnud väga vastutulelik meie soovide kaasamisel ja väga palju raskusi on see tekitanud. ma tahaksin küsida, milliseid ettepanekuid teete teie selleks, et kõik need sambad saaksid edasi liikuda? edasi lähendatud töötajad küsiti juba seda küsimust ja edasi antidiskrimineerimise Äh, direktiiv, see on väga kaua olnud patisüsteemis, kas teil on uusi ideid selles osas? proua Oviir, palun kaks minutit. tänan, proua president, et mulle võimaluse andsite. tervitan Iiri ministrit, soovin teile edu ja loovat eesistumise aega ja mul on hea meel, et aeg, mil me lausa fetišeerisime kärpepoliitikat igasugusel kujul on mööda saamas ja taas oleme pööranud oma tähelepanu majanduse kõrval ka inimesele. kuna meie komisjoni tööaeg hakkab lõppema siis küsin ainult ühe küsimuse ja lühidalt küsimus oleks mul härra minister richard brötonile ja ma küsiks millised tegevused on eesistumisel kavandatud sama või samaväärse töö puhul naiste ja meeste palgalõhe kaotamisele? parlament võttis vastu hiljaaegu legislatiivse raporti sellel teemal mind huvitaks edasiarengud aitäh suur aitäh enne kui ma ministrile annan sõna kõigepealt võib-olla vastaks minister Cannon proua Blinkevitš-Jute küsimusele Erasmuse kohta, sest see kuulub teie portfelli kas pole nii? otsime välja kompetentse või pädeva ministri, et äh, õige küsimus leiaks õige küsi-, vastuse ja äh, minister Bruton, kuidas teie kavatsete öö, äh, oma tööd edasi teha pärast öö, detsembri ülemkogu äh, majandus- ja rahaliidule lisati nüüd äh, sotsiaalmõõde ka, äh, selleks anti komisjonile mandaat, aga mitte ainult. Küprose eesistumise ajal tehti väga huvitav algatus, saadeti EBSCO poolt ECOFINile kiri, et neid küsimusi käsitletaks dünaamiliselt, kui ma ei eksi ja nüüd ongi nad jõudnud Iiri eesistumiseni, need küsimused, seega äh, otsad on lahtised äh, ja nüüd ootame teilt vastuseid kolmeks minutiks, siis annan sõna kõigepealt minister Cannonile. kõigepealt äh, ma saan aru, et haridusnõukogu peaks tegelema Erasmuse küsimusega, siis sellisel juhul vastutab selle eest minu kolleeg Quinn. edasi proua Harkin, mis puudutab Euro-, Euroopa globaliseerimisega kohandamise fondi, siis äh, te olete selle fondi toetaja ja me oleme näinud hüvesid ju Iirimaal selles osas. nii nagu te ütlesite, siis selle fondi tulevik äh, sõltub äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimise tulemustest, kõik tehakse selleks, et see fond oleks akuutne ja toimiv, aga te teate ilmselt ka, et prioriteete on siin teisigi Te teate ilmselt ka, et need inimesed, kes selle fondi programmidest on kasu saanud, nad peavad ehitama väga tugevaid argumente ning põhjendama täpselt, mis nende koduriikides on head selle läbi toimunud. nii et need, kes fondi eh, poolt räägivad, peaksid ilmselt tegema kõvemat häält aga ma arvan ka, et mitmeaastase finantsraamistiku algsed äh, läbirääkimised tegelikult näitavad, kas fondiga minnakse edasi või mitte. suur aitäh, minister Bolton. võib-olla ma vastaksin nendele punktidele, nendele mitmetele küsimustele, äh, mille esitasid äh, proua Isaja, proua Costello, proua Harkin Nad olid seotud äh, eriti keerulises olukorras olevate isikute abistamisega. nüüd äh, ma tean, et proua Costello on parlamendi raportöör teie komisjonis ja loomulikult on see väga oluline. kõik, kes sõna võtsid, äh, tunnevad teemat Äh, ja tõesti, toiduabi on antud seoses põllumajandusprogrammidega varem, aga vaatamata äh, kogu sellele rõhuasetusele mm, ECOFINis ei ole suudetud vaesusega tõhusalt äh, võidelda ja, ja leida ressursse kõige rohkem puudust kannatavatele isikutele kaks tuhat kakskümmend üks eesmärke oli ju äh, absoluutses vaesuses elavate kodanike arvu vähendamine. Äh, aga see puudutab üksikisikuid ja mitte ainult perekondi, lapsi. seetõttu uue määrusega luuakse uus fond, aga me tahame muidugi teha nii, et äh, mingeid lünki ei jääks ja Euroopa Liit tõesti jõuaks nendeni, kellest me täna kõneleme mis me soovime Iiri eesistumise ajal saavutada? soovime kokkulepet nõukogu ja parlamendiga, et alates kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimesest jaanuarist Äh, rakendub uus fond ja rahastamise tõhusus tõsus, äh, sõltub jällegi loomulikult äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimise edukusest. nagu te nimetasite, see on seotud Bundestagi ja Lordide koja arvamusega, et varem anti toiduabi põllumajanduspoliitika kaudu, aga, aga abi puudust kannatavatele ei puuduta ainult toiduabi, tavaliselt kannatavad kõige rohkem puudust töötud, kus keegi leiba ei teeni, aga eh, nendes perekondades kasvavad ka lapsed ja, ja neid on vaja koolitada, seega meie eesmärk on tuua inimesed taas tööturule. Iirimaa on äh, mures ka laste pärast, kes näiteks peavad kooli minema ilma hommikusöögita. Äh, nad peaksid saama äh, sooja toitu koolis, koolipäev peaks hästi algama ja kui see õnnestub, siis see on abi kogu perekonnale. võib-olla saame täpsemalt koostööd teha äh, vabaühendustega, kes tõesti äh, tegelevad äh, mitte ainult toidu tootmisega, aga just toitlustamisega. me teame, et paljud vabaühendused on seotud toidupankadega ja nii edasi, seega see on väga huvitav teema ja me loodame, ootame ka parlamendi raporti selle teema kohta. järgmiseks küsiti noorsoogarantii kohta, praktikavõimaluste raamistiku kohta, võrdsus, võrdsete võimaluste raamistiku kohta. meil on Iirimaal eh, riiklik programm selle kohta, algatus oli veebipõhine ja avalikkus saab seetõttu pidevalt jälgida, mis toimub. aga äh, kui me räägime viiekümnest protsendist kodanikest, kes on praktikal käinud ja vaat ikka ja, ja nad on ikka tööta, siis peab ütlema, et häid praktikakohti on puudu. Saksamaa, Soome, Austria eh, näited eh, võiksid kindlasti kasuks tulla ka Iirimaal näiteks, selleks et eh, noortele avaneks uusi võimalusi töö, töö leidmiseks suur aitäh, äh, minister Burton, aga äh, toiduabi kõige puudust kannatavamatele isikutele. Äh, me loodame ikkagi, et toit kui selline jääb siiski programmi, uue programmi keskmesse. Te rääkisite muidugi õigesti, et õpilased peaksid saama sooja toitu ja, ja nii edasi, aga küll me seda tulevikus veel arutame, kui Castello raport äh, vaatluse alla tuleb ja äh, ja nüüd minister Burton, äh, kolm minutit või isegi rohkem. ma tahaksin teie komisjoni eeskirjadest ikkagi kirja pidada, aga kõigepealt vastused, Regner rääkis lähetajate töö, lähetatud töötajate direktiivist, siin tuleb leida õige tasakaal tuleb võimaldada eh, töötajatel liikuda, leida uusi võimalusi, samas kaitsta eh, tööstandardeid. see teeb mulle ka muret, kuidas seda tasakaalu leida. Maren Harkin küsis eh, sotsiaalsetest muutustest ja innovatsioonist Teil teeb muret vist, et, et et äh, nõukogu näeb ainult kolme sammast, mitte neljandat, äh, seetõttu mm, ootame järgmise kuu kolmepoolseid kohtumisi, et äh, jõuda kokkuleppele lähemale. nõukogu ja parlamendi positsioonide ühitamine on meie eesistumise üks eesmärke ja, ja püüame seda saavutada. Teie proua esinaine, rääkisite sotsiaalselt, sotsiaalsest dimensioonist meie keskusteludes. meie arvates on suur samm edasi astutud uue poolaasta teekaardiga. EBSCO saab nüüd käsitleda mitmeid erinevaid teemasid, mis tõesti mõjutavad palkade, palku, sotsiaalkaitset, Äh, ja me tahaksime sama oodata Majandus- ja Rahandusnõukogult. nüüd on võimalik nagu terviklikumalt kõiki neid teemasid käsitleda. proua Lopez Fontanier on äh, väga suurt tööd selle teemaga teinud ja ma arvan, et seda peaks kuidagi ära kasutama suur aitäh kõigi nende vastuste eest. saan teile ainult edu soovida ja ähm, Iiri eesistumise meeskond on valmis läbi rääkima, mis on hea signaal. seega loodame, et meie kolmepoolsed kohtumised peavad ajakavast kinni, saavutavad soovitu, kuigi see on raske ja äh, peatse kohtumiseni mitteametlikul EBSCO nõukogul, mina esindan seal meie komisjoni. suur aitäh ka muidugi selle eest, et te meid sinna kutsusite ja äh, nagu ütlesime, meie komisjoni delegatsioon tuleb ka teile külla järgmisel nädalal Dublinisse. ja nüüd lubage mul teid kõiki kutsuda uue aasta alguse ringile. loodetavasti saab tõsta klaasi eh, ja siis soovida kõike head ning need eh, soovid ka kõik kõigile teatuksid. jätkame koosolekuga kell kolm